señoras y señores daamid ja härrad queridas amigas y queridos amigos kallid sõbrad tõepoolest täna on põhjust nimetada teid sõpradeks see ei ole lihtsalt mingi ametlik sõnakõlks õnneks tõepoolest kuna me oleme juba nii kaua tegelenud parlamentidevaheliste suhetega, siis on siin saalis väga palju mitte ainult suurepäraseid kolleege, vaid tõepoolest väga häid sõpru. loomulikult tervitame teid siin südamest. meie jaoks on väga suur rõõm võtta teid kõiki siin täna vastu, siin Euroopa Parlamendis. tänasel kohtumisel räägime Euroopa Liidu parlamentidest ja nende rollist maailmas mina ja Otmar Karas ise selle koosoleku kokku kutsusime, me oleme Euroopa Parlamendi asepresidendid ja üheskoos on meie vastutusalas just nimelt suhtlemine rahvusparlamentidega. meie päevakord on üsna tihe. päevakord on täis väga olulisi teemasid, mida me täna arutama hakkame härra Karas hakkab temaga tegelema juba sisuliselt, sest just tema on teinud ära kogu ettevalmistava töö. aga siiski tahaksin teha ka ise väikese sissejuhatuse. tahtsin teid kõiki siin tervitada, teen mõned üldisemat laadi kommentaarid nii palju, kui meie teame, siis on siin ka esindatud väga paljud liikmesriigid, esindatud on väga mitmed rahvusparlamendid ja lisaks on siin ka kolleege, kes on vastutavatel ametikohtadel nii oma parlamendis kui ka erinevates parlamendikomisjonides ja ühtlasi tervitan siin ka erinevaid ametnikke parlamentidest, kellega on meil samuti pikaajalised suhted. eriti oleme nendega koos teinud just nimelt ähm, COSAC-i ehk Euroopa Liidu parlamentide, Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi raames, see töö on meile alati palju juurde andnud, nii et tervitame siin ka neid ja loomulikult äh, tervitan siinkohal ka Euroopa Parlamendi ametnikke, kes äh, aastaid on seisnud minu kõrval, arendades suhteid Euroop-, vabandust, Euroopa Liidu rahvusparlamentidega. nii et ühelt poolt siis rahvusparlamentide saadikud ja teiselt poolt rahvusparlamentide töötajad või ametnikud. nii et loomulikult parlamentides ei tööta ju mitte ainult parlamendisaadikud, vaid seal on ikkagi ka teisi inimesi, kes on väga olulised ja seda oleme me korduvalt ka öelnud. nagu ma ütlesin, siis äh, Otmar Karas räägib äh, tänasest teemast juba sisulisest küljest. kuid loomulikult ei saa me mainimata jätta seda, et Euroopa Parlament on jõudnud oma ametiaja lõpusirgele. hetkel valmistavad meile muret andmed, mis meieni tasapisi jõuavad, erinevate arvamusküsitluste tulemused põhimõtteliselt need andmed siis panevad meid fakti ette, et Euroopa Parlamendi valimistel ilmselt võib näha väga madalat osalusprotsenti, mis on siis loomulikult erakordselt murettekitav. kuid tegelikult see, need andmed ei näita mitte seda, et see oleks kuidagi Euroopa Liidu institutsioonide või siis Euroopa Parlamendi süü. Need arvamusküsitlused näitavad, et kodanikud laiemalt nii ehk naa tunnevad ennast järjest kaugenevad igasugustest valimistest. meie esindame ju rahvast vastavalt õigusriigi põhimõtetele ja me näeme siin sellist äh, distantseerumist. ühtlasi ka kodanikud usaldavad järjest vähem parlamenti kui institutsiooni ja ka demokraatiat ning poliitikat laiemalt. nii et sellised on need andmed, selline on see statistika loomulikult kujutavad need endast suurt väljakutset meile kõigile. arvestades sellist olukorda, on tänased arutelud kindlasti eriti huvipakkuvad. nüüd toon välja veel ühe fakti, mis mõjutab mind ka isiklikult, lisaks äh, sellele, et ma tegelen suhetega rahvusparlamentidega, tegelen ma ka millegi muuga, nimelt Euroopa ajaloomaja. mina olen selle projekti eesotsas koos Hans-Gert Pöteringiga, kes on endine Euroopa Parlamendi president ning nüüd juhib sihtasutust Saksamaal lisaks tegelen Euroopa Parlamendis ka mitmekeelsusega, nii suulise kui kirjaliku tõlkega. tegemist on Euroopa Parlamendi näol tegemist ainsa parlamendiga maailmas, kus ööd ja päevad töötatakse lausa kahekümne neljas keeles me soovime, et Euroopa Liit oleks, mängiks olulist rolli rahvusvahelisel areenil, nii et lisaks sellele kahe, nendele kahekümne neljale Euroopa Liidu ametlikule keelele teeme me tööd ka teistes keeltes, mis on meie partnerite keeled, selleks et panna paika rahutagamisprojekte maailmas ja nii edasi, näiteks siis vene keeles, hiina keeles, araabia keeles ja nii edasi nii et ka tänasel kohtumisel on kõikidel osalejatel võimalik rääkida oma emakeeles. selles valdkonnas on näha ka suuri pingeid, sest et on neid, kes väidavad, et me peaksime kulutama vähem raada, raha ning on üsna tugevaid jõude, mis püüdlevad selle suunas, et me oma kulutusi vähendaksime kuid ometigi emakeeles rääkimine tähendab seda, et ka kodanikel on võimalik kõike meie öeldut kuulda oma emakeeles. nii et oluline on just nimelt see, et kodanikel on võimalik meid kuulda. see, kas kodanikud usaldavad demokraatiat või mitte, on otseses seoses sellega, et nad saavad ka mõista seda ja silma peal hoida sellel, mis siin toimub ja seda oma emakeeles. kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu kodanikest räägivad ainult omaenda emakeelt, ainult ühte keelt. seesama fakt käib ka Ühendkuningriigi kohta. nii et on kohti, kus selline määr on lausa kaheksakümmend protsenti. nii et äh, nagu mõned meediakanalid väidavad, kuigi mõned meediakanalid nii väidavad, siis tegelikult ei ole tõlge mingisugune luksus, kulutused mitmekeelsusele kõikides Euroopa Liidu institutsioonides kokku läheb maksma ühe kohvi äh, aastas, nii et kokkuvõttes, kuna meil on siis viissada miljonit kodanikku, siis läheb see maksma viissada miljonit eurot. nüüd, kuidas arvate teie, et oleks võimalik taastada kodanike usaldus institutsioonidesse, seda just nimelt ka läbi võimaluse kasutada oma emakeelt kui me valime mingisuguse ühe ühtse keele, siis ei ole võimalik meil tagada seda, et kodanikud oleks kursis sellega, mis siin toimub. ja seega siinkohal tahaksin tervitada ka kõiki meie tõlke, kes on väga olulised, mängivad väga olulist rolli siin Euroopa projektis tänu nendele need väga keerulised mehhanismid üleüldse toimivadki Euroopa Liidus on ka nelikümmend ülikooli, kus suulisi ja kirjalikke tõlke koolitatakse. nii et seega tahaksin teil, teile teha üleskutse siis rääkida kõikide, kõik, et te kõik räägiksite oma emakeeles, kui te seda vajalikuks peate. nii on, olete te arusaadavad ka kõikidele. nii et sellega ma siis piirduksingi ja annan sõna Otmar Karasele, kes räägib juba täpsemalt sellest, kuidas ta tänast kohtumist ette valmistas ja mis meid täna ees ootab, palun. lugupeetud daamid ja härrad tahan ka omalt poolt tervida teid südamlikult Euroopa Parlamendis, Euroopa Kodanike Kojas tavaliselt kohtume me siin selleks, et arutada küsimuste üle, mille suhtes on meil jagatud vastutus kanda. mõne nädala eest viisime me siin läbi Euroopa Parlamentide nädala, avasime selle praeguse Euroopa Liidu eesistujariigi Kreekaga, et arutada mitmesuguseid ühist huvi pakkuvaid projekte, muuhulgas Euroopa poolaasta raames. Nendel üritustel on mul vahel niisugune tunne, et me ei ole veel istunud ühe paadi pardale. et me teeme katset üksteist teineteise eest kaitsta. samas me peame ühiselt, ühistöös eh, kaitsma Euroopa rahvaste demokraatlikke huve. me kutsusime teid siia külla selleks, et arutada meie ühiseid ülesanded eh, arutada seda, kuidas me ühiselt saame edasi minna ja see üks moment seejuures on see, kuidas me saaksime tugevdada rahvusriikide parlamenti, aga ka Euroopa Parlamendi rolli. kuidas eh, tõsta parlamentide osatähtsust üleilmastuvas maailmas sest ainult parlamentide rolli tugevdades suudame me leida vastused eh, küsimustele üleilmastuvas maailmas, leida ja avada tee demokraatia võidukäigule. meil on ühine mure, meie ees on ühine ülesanne ja see ühisus eh, seisneb selles, et me peame äh, tõepoolest tõstma parlamentide rolli parlamentaarse demokraatia osatähtsust üleilmastuvas maailmas. meie ülesanne seisneb selles, et kodanike eh, poolt valitud rahvaesindajate kaudu eh, demokraatiat edasi arendada. meie ülesanded on erinevates riikides erinevad kuid väga paljude ülesannete puhul, kui meie ees äh, seisavad keerukad probleemid, saame me neid lahendada just parlamentaarse, parlamentidevahelise koostöö raames. parlamentaarne assamblee peab tegelema ühiste ülesannetega, täitma ühist äh, rolli äh, mille ülesandeks on ühiste eesmärkide saavutamine. me peame olema nähtavad. tahaksin rõhutada, et täna on jäänud Europarlamendi valimiseni üheksakümmend kuus päeva. loomulikult on osavõtt valimistest alati ka selle näitaja, kui tugev on eh, parlament kui selline ent me kogeme korduvalt seda, et äh, rahvaküsitluste käigus ja sellele viitas juba kolleeg äh, härra Jimenez, et inimesed ei tea, äh, milline on parlamendi roll, nad ei tea, milline on parlamendi mõju äh, nad ei tea, millist ülesannet täidavad Europarlamendi saadikud ja seetõttu suhtuvad nad valimistesse osavõttu jahedalt. meie ülesanne on tõsta parlamendi rolli, meil on vaja parandada inimeste teadmisi Euroopa Parlamendist ja mida suurem see on, seda suurem on osavõtt valimistest ja seda nõrgemad on äh, protestijate ja populistide eh, kaardid. see on meie ühine ülesanne. asi ei ole mitte ainult arengutes Euroopas ja sellepärast on mul väga hea meel, et täna saan ma sõna anda ka parlamentivahelise liidu kauaaegsele peasekretärile härra Anders Johnsonile, sest tema kannab eh, meie rolli kogu maailmas üleilmastuvate arengute käigus. me peame globaalsel tasandil arutama seda, eh, kuidas me saame edasi minna ja rakendada paremaid praktikaid. große anzahl von internationalen organisatsionen einrichtungen meie jaoks on oluline saavutada seda, et erinevad mehhanismid, erinevate demokraatlike institutsioonide eh, töötajad oleksid suutelised omavahel koostööd tegema sõltumata sellest, kui suur on üks või teine eh, parlamentaarne assamblee või konverents, millega nad on hõlmatud. meie jaoks on oluline mõjutada inimesi kogu maailmas selleks, et rahvusparlamentide poliitilised otsused, Euroopa Parlamendi otsused jõuaksid kodanikeni. oleme tegelenud pankade reguleerimise kuni keskkonnakaitse kui ka kaubanduskokkulepetega, ka intellektuaalse omandi kaitse ja muu sarnasega, need on kõik ülesanded, mida on võimalik lahendada ainult ülemaailmselt, mistõttu rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusväljas on väga paljud need küsimused, mis on meie igapäevase töö sisuks. rahvusvahelised organisatsioonid on erakordselt olulised ja nad on andnud sellele oma panuse, et meie riike lähendada kuid niisugune globaalne poliitika ei tohi piirneda ainult valitsuste ja diplomaatidega. ta ei, neid, see ei tohi tugineda ainult neile. seetõttu on oluline, et me kõiki neid protsesse viiksime, kannaksime parlamentide tasemele ja seeläbi tagaksime nende protsesside demokratiseerumise. meie jaoks on oluline, et saavutada see, et Euroopa Parlament koostöös parlamentide vahelise liiduga äh, suudaks äh, Euroopa rahvaste esindajatena äh, mängida olulist rolli ülemaailmse demokratiseerumise protsessis. viimastel aegadel on äh, rahvusparlamente sellesse protsessi küll kaasatud kuid see ei ole minu arvates veel rahulduspakkuval tasemel sellepärast äh, tahaksin ma tänada parlamentidevahelise liidu äh, peasekretäri selle eest et ta on teinud end kõike endast oleneva et üleilmastuvas maailmas toimuks rahvusriikide parlamentide saadikute, rahvusriikide parlamentide kui selliste senisest tihedam koostöö. väga sageli pole üldse tarviski jalgratast leiutada, me peame ära kasutama olemasolevad võimalused tõhusamalt, selleks et oma huvisid ja meie ees seisvaid ülesandeid täita nagu mina ja ka minu kolleeg Homi Jimenez oleme mõistnud, et nii COSAC-i kui, kui ka Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu tervikuna tegevuste kaudu seda koostööd süvendada ja süvendada koostööd äh, parlamentidevahelise liiduga eh, selles rahvusvahelises organisatsioonis teie poolt tehtud töö on oluline panus selleks et me saa- jätkusuutlikult saaksime oma tööga edasi minna ja ma tänan teid selle eest ma lei- leian et eh, rahvusparlamentide rolli rahvusvahelises otsustusprotsessis on vaja tugevdada seda enam, et me peame äh, pidevalt äh, langetama äh, rahvusüleseid otsustusi nii ÜRO G kakskümmend, G kaheksa ja muu raames. niisugusel tasandil langetatavad otsused ei tohi aga sündida suletud uste taga. Nad peavad tõepoolest olema kantud demokraatlikust kontrollist. praegu ma töötan Äh, praegu töötan ma dokumendi kallal mis rõhutab äh, rahvusülese majanduskoostöö demokratiseerimisprotsessi suurendamise tähtsust äh, meil on tarvis nendesse protsessidesse kaasata senisest enam parlamente ja troika kui selline oli erilahendus kuid tegelikult ei tugine troika tegevus Äh, ühistu, äh, Euroopa ühenduse õigusel. tal puudub see demokraatlik legitimatsioon, mis tal peaks olema. Äh, on väga oluline, et rahvusparlamentides aruteluks olev Euroopa põhiõiguste harta leiaks elluviimist ka troika tasandil. see on oluline Äh, oluline tulevikku silmas pidades selleks, et äh, need kogemused, mida oleme saanud majanduskriisist, äh, need kogemused, mida oleme pidanud kogema vähese demokraatia tõttu, saab, saaksid ära kasutatud. meil on väga pikk tee käia, meil on väga pikk tee selleks, et tagada täielik läbipaistvus ja kõikide rahvusvaheliste institutsioonide äh, kontrollimise võimalus. meie jaoks on äh, edendada äh, üleüldist arutelu parlamentide, rahvusparlamentide rollist ja selle kohta, kuidas rahvusparlamendid saavad senisest paremini mõjutada tulevikku praegu on tegemist kolmekümne kahe mitmepoolse organisatsiooniga küsimus on selles kuidas nende mitmepoolsete organisatsioonide tööd kujundada nii et see oleks senisest tõhusam me peame endalt küsima mida me võime ühi- saame ühiselt teha selleks et meid oleksime rohkem nähtavad ja kuuldavad rahvusvahelises poliitilises elus mida me saame teha et tõepoolest kujuda rahvusvahelise poliitika tipptasemel tegijaks. Need on minu arvates küsimused, mille üle on vaja arutada selleks, et leida need koostöömehhanismid ja et selleks, et edasi minna. pärast härra äh, Anders Johnsoni ettekannet saame me seda täpsemalt arutada, siis on meil ette nähtud ühine lõunasöök selle lõunasöögi annab eh, Euroopa Parlament ja eh, seal võtab kõne ka sõna Euroopa Parlamendi eh, väliskomisjoni esimees härra Elmar Brok. ja ta on ka põhiseaduse ja põhiõiguste konvendi liige. pärastlõunal kella kahest alates hakkame tegelema Euroopa parlamentide tegevusega rahvusvahelistes mitmepoolsetes organisatsioonides ja sellega, kuidas on võimalik saada tagapingil iskujatest esirinnal tegutsejateks. ja õhtupoolset istungit juhib minu kolleeg härra Martines ette loetud päevakorrapunktis ja nüüd ma tahaksin anda sõna rahvusvahelise äh, parl-, palun vabandust, parlamentide liidu peasekretärile äh, härra Anders Johnsonile, kes äh, saab meile rääkida rahvusvahelisest poliitikast ja diplomaatiast. härra Johnson, see, see inimene, kes on alati kohal kes on alati esindatud millal iganes ükskõik millise maailmapunktiga lennata on härra Anders Johnson juba kohal tema töötas pikka aega enam kui viieteistkümne aasta vältel ÜRO põgenike ülemkomissarina ja tema eesmärk on alati olnud ja on tugevdada parlamentide vahelist liitu ja selle rahvusvahelises organisatsiooni kaudu demokraatiat sellest peale, kui ta valiti IPU peasekretäriks, on ta kolm korda tagasi valitud. sel kevadel paneb ta küll mandaadi maha, kuid õnneks jätkab ta koostööd selles organ-, organisatsiooniga. ta on kogu oma karjääri pühendanud rahvusvahelise diplomaatia arendamisele ja rahvusvahelise koostöö arendamisele. mul on väga hea meel et ta täna siin meie ees esineb. härra Johnson, annan sõna teile. suur tänu, härra Karas ja suur tänu nende lahkete sõnade eest. mikrofon palun kõnelejale. suur tänu, härra Karas suur tänu nende soojade sõnade eest ja selle sissejuhatuse eest, suur tänu äh, ka sulle, äh, kallis äh, härra Martines. kui mulle see kutse tänaseks kohtumiseks saati, saadeti, siis äh, ma sattun sellest suht-, suhteliselt ärevusse ja hakkasin kirjutama üles neid asju, mida ma tahaksin öelda ja tulemuseks oli üsna pikk sõnavõtt. see on kirjalikul äh, kogu kujul teile ka antud, nii et lugege see läbi, kui soovite, ma sellest kõigest äh, ei kavatse rääkida kõike ette, ei lugeda, ma räägiksin parlamentaarsetest süsteemidest tänases äh, teine, eh, omavahel seotud maailmas, et kas praegused eh, süsteemid vastavad rahvusvahelistele väljakutsetele. minu käest küsi-, meie käest küsitakse, kas eh, parlamentaarne süsteem käib kaasas üleilmastumisega. enne kui ma lähen selle teema juurde, ma tahaksin rääkida üleilmastumisest, et te saaksite aru natukene laiemast kontekstist, mille alusel ma ütlen, on täiesti ilmselge, et üleilmastumine on tänapäevasesse maailma toonud väga suuri muutusi, enam ei ole mitte mingisugust erisust enamus küsimuste puhul siseriiklike ja välisküsimuste vahel, enamus küsimusi puudutavad meid kõiki ja välisasju kui selliseid asju, sellest me enam ei saa rääkida. riigid teevad järjest rohkem ja rohkem koostööd selleks, et nende probleemidega tegeleda ja mm, mitte keegi ei tegutse üksi, sellel ei olnud mingisugust mõtet ja Euroopas ei ole nendele enam isegi vabadust üksi tegutseda välisküsimustes, väga paljudes piirkondades on riigid otsustanud seega oma turud äh, samm-sammult integreerida ja ka teised valitsusstruktuurid. see tähendab seda, et äh, loobutakse kuigi ainult väga äh, piiratud kujul teatud määral suveräänsusest ühenduse nimel, see on põhimõtteliselt väga suur erinevus selle Ähm, koostöövormi, ähm, vormist, mida kasutatakse riikide vahel rahvusvahelisel tasandil, nad ei loobu suveräänsusest ja põhimõtteliselt nad äh, on rahvusvahelistes organisatsioonides, äh, mis nad on selleks eesmärgiks loonud, kõik võrdsed. Need organisatsioonid on peaasjalikud äh, rahvusvahelised läbirääkimiste kohad, kuigi nad viivad läbi ka programme üle terve maailma ja sellega loomulikult hägustuvad veelgi äh, piirid äh, riigisisese ja välisasjade vahel aga äh, suveräänsed riigid on siiski tänase rahvusvahelise korra peamiseks osaks, kuigi osades küsimustes on siis pädevusest loobutud. nii palju sissejuhatuseks tahaksin ma rääkida nüüd aga paari sõnaga rahvus- äh,, parlamentaarsete äh, koostöö äh, organisatsioonide allikast. mina esindan siin parlamentide vahelist liitu, mis äh, loodi sada kakskümmend viis aastat tagasi. tegemist on äh, esimese rahvusvahelise poliitilise organisatsiooniga maailmas ja parlamentide vaheline liit nii mõneski mõttes on esimene näide multilateraalsusest. selle aluseks on põhimõte, et eriarvamused või vaidlused riikide sees või riikide vahel tuleb lahendada rahumeelselt läbi poliitilise dialoogi ja kompromissi demokraatia tollal esimestel aastatel ei kuulnud parlamentidevahelise liidu terminoloogiasse seda ei ole meie organisatsiooni ipu Äh, esimestes protokollides, kuigi see võiks olla, sellepärast et kuigi seda sõna ei kasutatud, äh, oli selge see, et demokraatiat tuleks kasutada nii kodus kui võõrsil, äh, kohalikul tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil riikidesiseselt ja riikidevaheliselt. tollal oli väga vähe parlamentaarseid organisatsioone. Põhjala parlamentaarne assotsiatsioon löödi aastal tuhat üheksasada seitse ja Briti ühenduse parlamentaarse assotsiatsiooni alged äh, ulatuvad äh, aastasse tuhat üheksasada üksteist tegemist oli poliitiliste organisatsioonidega mille eesmärgiks oli rahu ja rahvusvaheline koostöö nad ei olnud ja ei üritanudki olla rahvusülesed parlamentaarsed assambleed ja niimoodi jäid asjad äh, kuni teise maailmasõjani pärast seda olime tunnistajaks uutele arengutele kerkis äh, esile väga palju uusi parlamentaarseid assotsiatsioone ja liite. Nendega käis äh, paljude puhul kaasas ka regionaalsete valitsusvaheliste organisatsioonide loomine. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on väga hea näide sellest, see loodi aastal tuhat üheksasada nelikümmend üheksa ning tegemist oli esimese uut äh, tüüpi parlamentide vahelise koostöö organiga Äh, teised äh, assotsiatsioonid olid natukene lõdvema struktuuriga ja, ja nende peamine eesmärk oli koondada erinevatest riikidest parlamendi liikmeid, toetamaks ühte või teist konkreetset ülesannet või lihtsalt erinevates regioonides parlamendide vahelise koostöö hoogustamiseks. Need olid pigem äh, nii-öelda parlamentaarsed vabaühenduste moodi organisatsioonid. pärast külma sõda kaheksakümne üheksandat, üheksakümnendat aastat oli meil umbes viiskümmend parlamentaarset organisatsiooni, ametlikku või mitteametlikku, üle terve maailma, igas regioonis oli mõni, mõnedes regioonides rohkem kui teistes. täna kakskümmend viis aastat edasi on arvud kahekordistunud. jaanuaris sellel aastal panime me kokku viimase nimekirja ja selles on sada kakskümmend üks rahvusvahelist parlamentaarset struktuuri ja see nimekiri ei ole ilmselt lõplik, ma olen üsna veendunud sellest. pool, viiskümmend neli nendest tegutsesid siis mõne valitsustevahelise organisatsiooni juures. umbes kakskümmend kaks nendest on ametlikku äh, assambleed. kõige äh, paremini tuntud nendest on kindlasti teie enda parlament, Euroopa Parlament, kuid igas piirkonnas on nüüd oma selline struktuur, äh, kuid muidugi kõigil ei ole selliseid seadusandlikke või järelevalveülesandeid nagu teil ja väga paljud nendest on seotud regionaalse või kohaliku tasandi integratsiooniprotsessiga kolmkümmend kaks ülejäänud organisatsiooni on sellised ähm, vähem ametlikud äh, struktuurid, nad töötavad mõne äh, valitsustevahelise struktuuri juures küll, kuid nendel ei ole alati selliseid ametlikke suhteid, mis aitavad kuidagi seda emaorganisatsiooni mõjutada, näiteks ASEAN-i äh, parlamentidevaheline assamblee on siin heaks näiteks. teine suurim grupp grupp äh, sellistest organisatsioonidest on need mida mina nimetaksin parlamentaarseteks võrgustikeks või vabaühendusteks nemad tegelevad äh, siis kõikvõimalike asjadega näiteks parlamentaarsed võrgustikud rahvastiku arengu ja arengu osas on neid mis keskenduvad keskkonnaküsimustele nendele mis ter- neid mis tervistavad tervishoiu või teadus ja kultuuriküsimustele on neid mis keskenduvad majandus ja kaubandusküsimustele siis on äh, mitterelvastumisele keskendunud diskrimineerimisele haldusele ja rahukaitsele keskenduvad organisatsioonid ja siis on kolmkümmend mida me nimetame iseseisvateks parlamentidevahelisteks organisatsioonideks või assambleedeks näiteks nagu aasia parlamentaarne assamblee araabia parlamentidevaheline liit g spiikerite konverents ja loomulikult sinna alla äh, liigitame ka enda organisatsiooni ibe laias laastus näitab see areng seda, et äh, järjest äh, suuremaks äh, kujuneb tung koostööd teha rahvusvahelisel tasandil ja et kasutada rohkem ära neid süsteeme ja minu küsimus minu endale on olnud see, et kas sellel on kõigel, kas see on mõistlik, ma arvan küll. kui riigid eh, annavad mõned oma võimust üle eh, riigiülestele struktuuridele, millel on kaasas ka parlamentaarne mõõde. näiteks eh, Euroopa Liidus on väga oluline see, et kuivõrd võim on antud üle valitsustelt Euroopa Komisjonile, on oluline see, et Euroopa Parlament oleks ka selle juures see annab riikidele tegeliku võimaluse integratsiooniprotsessis osaleda, aga kui see ei oleks nii, siis ma arvaksin, et äh, peaks ka vastus olema teistsugune. niikaua, kuni ähm, multilateraalsed organisatsioonid on läbirääkimiste foorumiks, äh, näiteks nagu seda on ÜRO või WTO, äh, siis on nemad demokraatliku kontrolli all liikmesriikide poolt, nad peavad selle integreerima oma töösse riikideüleste parlamentaarsete assambleede loomisel ei ole mõtet, kui ei ole rahvusvahelist täitevvõimu, keda äh, vastutusele võtta. sellel assambleel ei ole ilmselt mitte mingisuguseid tõelisi äh, pädevusi ja ilmselt nad lihtsalt äh, kataks samu pädevusi, mida kata-, katavad siseriiklikud parlamendid ja selleks kuluks palju raha, mida paljud parlamendid täna ei saa endale lubada ja tulemuseks oleks ilmselt tühjad lubadused ja rahva arvamus langeks parlamentide suhtes laiemalt ja, ja rahvusvahelistesse parlamentidesse kindlasti kui teie miguel angel martinez olite president meie organisatsioonis siis te käivitasite esimest korda maailmas parlamentide spiikrite tippkohtumise see tuli kokku üro peaassamblee saalis enne aastatuhande tippkohtumist umbes sada viiskümmend spiikrit osales sellel üritusel, kus nad esitasid ühisdeklaratsiooni just nimelt sellel küsimusel spiikrite jaoks on rahvusvahelised läbirääkimised täitevvõimu ülesanne kuid nendel on vaja selleks tööks panust ja järelevalvet eh, ka parlamentidelt eelkonsultatsioonid äh, parlamentidega on olulised ja sellega peab, äh, sellele peab järgnema kokkulepete ratifitseerimine. Need tuleb siis rakendada läbi avaliku sektori poliitikate, mis on läbi räägitud parlamentides ja on vastu võetud seadusandluse äh, kujul parlamentidest ja see kõik tähendab seda, et niikaua, kuni riigid ei ole andnud üle oma pädevusi rahvusvahelistele organisatsioonidele, ei ole mõtet luua uusi riikideüleseid assambleesid rahvusvaheliste organisatsioonide üle äh, korraldatav kontroll peab äh, leidma aset äh, liikmesriikide parlamentide tasandil kuidas tagada aga see et see nii ka on viimane spiikrite konverents leidis aset 2010. aastal ja seal kinnitati sedasama mida öeldi varem ja lisiti seda et nende kaasatus rahvusvahelisse koostöösse peab olema kõikide rahvusparlamentide töö lahutamatu osa ja seisukoht oli ka see, et parlamentidevaheline liit ehk IPU on just nimelt see rahvusvaheline organisatsioon, mis kõige paremini saab äh, siseriiklike parlamentide ja ÜRO vahel ähm, koostööd hoogustada. me oleme nüüd hakanud ette valmistama kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimuvat äh, spiikerite konverentsi äh, spiikrite grupp kes tegeleb ettevalmistama komistena kohtus jaanuaris meie peakorteris ja praegu esialgsed arvutused näitavad, et seisukohad on jätkuvalt samad. Euroopa Parlament ei ole sugugi võõras selles arutelus. Teile ei ole ka see arutelu kui selline võõras, te rääkisite asjast kahe tuhande teisel ja kahe tuhande kolmandal aastal, kui te rääkisite sellest, mis peaks olema kõige õigem viis, kuidas äh, suurendada demokraatiat äh, Maailma Kaubandusorganisatsioonis. pärast äh, pikki arutelusid ja mitmeid debatte jõudsite te kõige praktilisema ja ma julgen öelda ka kõige mõistlikuma viisini, eh, mis oleks siis see, et eh, parlamentaarne protsess oleks eh, sügavalt juurdunud nii teie parlamendis kui ka siseriiklikes parlamentides eesmärgiks on jälgida WTO tegevusi, tuleb hoida dialoogi par- äh,, valitsustepoolsete läbirääkijatega, tuleb infovahetust äh, toetada ja tuleb jagada kogemusi äh, ja, ja äh, suutlikkuse tõstmise alaseid meetmeid rahvusparlamentide vahel äh, selles osas, mis puudutab siis rahvusvahelist kaubandust. Euroopa Parlament ja IPO on siis parlamentide, WTO parlamentaarse konverentsi kaaskorraldajad, me oleme selle üle väga uhked me kohtume WTO ruumides, meil on kuulamised WTO peadirektori ja valitsuste poolsete läbirääkijatega ja me oleme äh, äh, kujunenud tõsiseks hääleks aruteludes ja seda äh, sama meetodit oleme me kasutanud IPU-na ka ÜRO puhul. esimene spiikrite konverents äh, saavutas nii mõndagi. esimene nendest oli kokkulepe riigi ja valitsusjuhtide tasandil, mille eesmärgiks on tagada suurem ja tihedam koostöö siseriiklike parlamentide ja ÜRO vahel ja seda IPO vahendusel. kui te vaatate ÜRO Peaassamblee viimast resolutsiooni koostöö kohta parlamentide ja ÜRO vahel, siis on, ähm, siis see pärineb aastast äh, mai kaks tuhat kaksteist ähm, ja seal te näete seda, et on toimunud tõeline nihe nendes suhetes Et täna on parlamentidel koht laua taga kui te soovite siis te võite osaleda kõikides uutes üro organites mis on loodud aastas äh, aastast 2000 ja teil on otse juurdepääs ja võimalus panustada kõikidesse rahvusvahelistesse äh, läbirääkimisprotsessidesse. me teeme koostööd ka siseriiklike parlamentidega, tagamaks äh, selle, et äh, see suhe oleks paigas ka riiklikul tasandil, ehk teisisõnu, et oleks selge kontakt ÜRO ja teie parlamentide vahel. see suhe on oluline mitmel põhjusel tuleb tagada see, et ÜRO programmide ja tegevuse üle tuntaks siseriiklikul tasandil omanditunnet. see võib-olla tundub Euroopas vähem oluline kui mujal, aga loodetavasti ma suudan teile täna näidata seda, et see sugugi ei ole nii. siseriiklik omanditunne peab käima läbi parlamentide kokkulepped mis on saavutatud üro tasandil ei mõjuta tegelikus maailmas mitte midagi praktiliselt kui teid ei ole kaasatud kuid teie kaasamiseks peate olema teadlikud sellest mis toimub ja eh, te peab te peate osalema aruteludes rahvuslike arengukavadesse peab kuuluma üroga koostöö see peab olema osa ka eelarvest selleks et parlament saaks tagada vastutuskohustuse täitmise ja läbipaistvuse Te võib-olla arvate, et see on asi, millega peavad tegelema ainult arenguriigid, ehm, sellepärast et ÜRO arengukogukond on seal väga eh, rohkearvuliselt kohal, kuid ärge saage minu äh, valesti aru sugugi sellest asjast, ka arenenud riigid ehm, peavad sellele tähelepanu pöörama, näiteks kliimaalased läbirääkimised, need peaksid päädima aastal kaks tuhat viisteist ülemaailmse kokkuleppega kui ehm, seda protsessi saadab edu, toob see kõikidele riikidele tohutut kasu kuid äh, see läheb ka üsna kalliks maksma, nii et kas te olete valmis lihtsalt tühjale tšekile allkirja andma? Ähm, kokkuvõtlikult äh, on äh, siseriiklikud parlamendid meie meelest välja kujuneva rahvusvahelise süsteemi nurgakivid. see süsteem tagab demokraatliku ähm, kaasatuse, läbipaistvuse ja vastutuskohustuse täitmise paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides. me oleme viimastel aastatel saavutanud palju, kuid palju on ka veel teha minu seisukoht on, et peamine probleem selle süsteemi puhul on seotud sellega, mida teete teie parlamentidena, kuidas teie saate oma tööd nii hästi kui võimalik korraldada selleks, et mängida tõhusat rolli Äh, ma kutsuksin teid üles äh, vaatama äh, tõsiselt otsa sellele, et kuidas teie parlamendid osalevad rahvusvahelistes läbirääkimistes ja programmides. kas te arvate, et te üldse mingisugust rolli mängite? kui, siis ähm, kuidas te lahendate selle probleemi, et rahvusvahelised ähm, suhted ja kokkulepped ei ole enam liigitatavad nii-öelda traditsiooniliste välisasjade alla? need leiavad aset ju inimeste elu igas sfääris, isegi nii palju, et see tähendab seda, et täielik kattuvus on teie äh, parlamendi agenda ja, ja välisasjade vahel nii et kuidas te kavatsete nii-öelda süvalaiendada välisküsimused oma parlamentide struktuuridesse ja päevakordadesse, see on asi, mida millega peab tegelema enamus parlamentidest ja ma tahaksin tuua ühe näite, mis puudutab kõiki riike ja üritan siis näitlikustada seda, mis on kaalul kui paljud teist on kursis, kui paljud teist äh, teavad seda, äh, milline näeb välja pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ette nähtud jätkusuutliku arengu agenda? kui te teate, siis paljudes parlamentides sellest räägitakse. kas te korraldate seiret selle üle, millised on praegused läbirääkimised ja kas te panustate sellesse, kas te teate, mida teie ministrid äh, räägivad New Yorgis, milliseid seisukohti nad kaitsevad? Äh, kas te teate, et see uus agenda äh, hakkab rakenduma siis ka kõikides riikides, äh, sealhulgas teie riigis? taustaks ma ütlen nii palju, et aastatuhande arengueesmärgid saadeti, seati aastal kaks tuhat, nad seadsid seitse eesmärki arenguriikidele ja ühe eesmärgi arenenud riikidele selleks, et ähm, tagada piisavad ressursid. Äh, aastatuhande arengu eesmärgid äh, on olnud äh, peamiseks fookuseks rahvusvahelistel arenguläbirääkimistel viimastel aegadel. eesmärgiks on saavutada lahendused aastaks kaks tuhat viisteist, millele järgneb uus osa jätkusuutliku arengu eesmärke mis annavad uue fookuse ja kõike, kõikidel riikidel palutakse lähtuda nendest eesmärkidest vii, järgneva viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul. viimase aasta jooksul pärast seda, kui käivitusid läbirääkimised New Yorgis, oleme me üles kutsunud parlamente aktiivselt osalema nendes küsimustes, rääkima nendest asjadest oma parlamentides, sealhulgas ka siin Euroopa Parlamendis ja oleme palunud, et nad üritaksid mõjutada protsessi ma tean, mida on teinud Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee, aga ma tahaksin teada küll täpsemalt, mida teie olete ära teinud. Ehm, meie oleme koostööd teinud paljude parlamentidega, oleme aidanud äh, neid äh, aastatuhande arengueesmärkide täitmisel ja me oleme saanud sealt kindlasti ühe äh, õppetunni, nimelt aastatuhande arengueesmärgide Äh, täitmise puudujäägid ei ole sugugi seotud sellega, et äh, ei oleks äh, justkui esindatavust, kaasatust, läbipaistvust, tõhusat otsuselangetust või järelevalvet. kui me võtame need väärtused kokku, siis me näeme seda, et need ongi need, mis on aluseks sellele nimetatud demokraatlikule valitsustavale. see on demokraatlike põhimõtete liit usaldusväärsete ja tõhusate otsuselangetusprotsesside ja, ja rakendusmenetluse vahel sellest vaatevinklist peaksid demokraatlikud põhimõtted, väärtused ja institutsioonid olema pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aastate arengueesmärgi aluseks ja seega ei piisa sellest, kui me räägime selles uues raamistikus ainult majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkonnasammastest arengu puhul. rääkida tuleb ka äh, valitsustavast ja demokraatlikust põhim-, demokraatlikest põhimõtetest see raamistik, mis uutele eesmärkidele kaasas käib, pakub teie parlamentidele palju uusi võimalusi seal on konkreetsemad eesmärgid ja indikaatorid, mille vastu mõõta äh, edusamme. see annab selgema fookuse ja selguse ning neile lisandub ka andmekogumine, äh, andmete kogumine, see kõik annab teil võimaluse seiret omada omavalitsuste üle selles osas, kas nad täidavad kokkulepitud eesmärke. ja sellepärast ongi mõistlik, et äh, meil oleks demokraatliku valitsemistavaga seotud konkreetne eesmärk, eesmärk, äh, mis ei oleks piiratud ainult võimekuse ja parlamentide funktsiooniga. kas see kõik äh, leiab ase, aset? Äh, praegu on suur risk, et see nii ei lähe ja sellel ei ole tegelikult midagi eriti pistmist demokraatliku valitsemistava mõistega kui sellise või mõistlikkusega Äh, vaid pigem pi, pi, puudutab pigem rohkem tänast äh, olukorda maailmas, meil on vaja suuremat demokraatiat rahvusvahelistes suhetes ja see pea, see eeldab suuremat koostööd parlamentide ja otsustuslangetajate vahel rahvusvahelisel tasandil. ja kokkuvõtteks ma tahaksin siis öelda, et ähm, palju on veel vaja ära teha selleks, et poliitilist esindatust meie riikides parandada, aga ma arvan, et rahvusvahelisel tasandil äh, on meil hästi toimiv mudel paigas poliitilise esindatuse tagamiseks, selleks et rahvusvaheliste probleemidega tegeleda. nii mõneski mõttes on see Euroopa projekt, Euroopas on väga palju näiteid selle kohta, kus teie seadusandlik võim on täidesaatvale võimule esitanud väga tõsiseid küsimusi rahvusvaheliste suhete kohta teil on äh, väga pikad arutelud ja te esite konk- esitate konkreetseid küsimusi oma ministritele kes äh, peavad läbirääkimisi brüsselis ma loodan et te levitate seda head eeskuju ka rahvusvahelisel tasandil ja kui lubate siis ma lisaksin siia ka ühe soovituse nimelt et euroopa parlament võiks rohkem ära teha öö, äh, IPU-s ma loodan, et äh, kui ametisse asub äh, uus äh, parlament, siis te jätkate oma tööd, mis te olete teinud parlamentivahelises liidus, aga ma siin väga ettevaatlikult ütlen, et te tegelikult lasete käest võimaluse, kui te rohkem veel meie liitu ei panusta. kui te nii teeksite, siis te tagaksite selle, et demokraatia peab sammu üleilmastumisega see ei eelda mitte mingisuguste lisastruktuuride ülesehitamist ähm, või loomist ähm, juba praegu väga tõhusas organisatsioonis, ma kujutan ette, vaid äh, see eeldab seda, et teie parlament, kus praegu võim lasub, mängiks palju olulisemat rolli rahvusvahelistes organisatsioonides ja kohaneks parem. ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne jätkusuutliku arengu arengukava on väga oluliseks lakmustestiks ilmselt äh, meie jaoks, suur tänu! Thank you very much, Mr Johnson, now we are starting with our debate. suur aitäh, nüüd lähme oma arutelu juurde ja meie esimeseks kõnelejaks on härra Sergio Sousa Pinto Portugalist, palun. aitäh. kõigepealt tahtsin kolleege Rahvusparlamendis, Euroopa Parlamendis öö, eh, sest mul on väga hea meel teiega, sest mul on väga hea meel teiega uuesti kohtuda, tahaksin tänada ka härra Karas tehtud töö eest ja selle konverentsi kokkukutsumise eest, me nägime, et ka, et Troika püüab demokraatliku kontrolli alt väljuda Äh, kui me räägime troika tegevusest portugalis siis me näeme millised võimalused on tegelikult euroopa parlamendil tulevikus üleilmastumise tingimustes seda demokraatlikku kontrolli teostada. Äh, meil on äh, astuda samme euroopa ühisraha säilimise teemal meil on tarvis astuda samme et ka riikide suveräänsuse säilimise tingimustes on tarvis luua rahvusüleseid tasandeid ja et seeläbi ei tohi rahvusriigid nagu kaotada et niisuguseid rahvusüleseid tasandeid luuakse ühisraha oli ju instrument öö, mis kujutas endast üleeuroopalist projekti ja oli üleilmastumise väljenduseks üleilmastuvate turgude tingimustes kuid viimastel aastatel toimunud arengud on näidanud et ühisraha ei ole väga õnnestunud projekt ja nüüd on portugal näiteks seatud ainsa suveräänsuse E, tingimustes, see on turgude suveräänsuse tingimustesse. me kaotasime õiguse teostada ise oma pankade üle järelevalvet, me ei saa ise enam oma raha emiteerida, me e, oleme kaotanud terve rida mehhanisme, millega oleksime saanud oma huvisid, rahvuslikke huvisid kaitsta poliitiline demokraatlik vastus sellele olukorrale puudub. seepärast tuleb öelda, et eh, bilanss on tegelikult negatiivne. ja Euroopa tegeleb ainult sellega, et võita tagasi kurikuulsate rahaturgude usaldus kuid majanduslikul ja sotsiaalsel tasandil eh, eh, näiteks portugalis eh, tehakse väga palju õudust tekitavat ka mitmes teises euroopa riigis on leidnud aset niisugused protsessid need on väga kriitilised faktorid portugali tulevikku silmas pidades sest et kõik ohverdatakse turgude usalduse tagasivõitmiseks aga keegi ei mõtle kodanikele. see on väga traagiline märk see näitab et me ei ole euroopas äh, oma e-, arengutes olnud väga edukad me ei are- meie ise ei juhi arenguid ei suuna neid vaid kõike ümbritsevat suunavad tegelikult finants ja rahaturud me saame kogu aeg finantsturgudelt nõnda öelda nagu teada mida teha mida otsustada aga me oleme nende poliitikate käigus unustanud ära oma riikide kodanikud. rakendatakse radikaalseid meetmeid kuid inimeste õiguste järgimine jääb nagu kahe silma vahele kõik eh, ümberringi viitavad nagu mingisugustele eh, ali- allutamatutele finantsjõududele ja ka rahvusriigi siseriiklik poliitika eh, ei suuda sellega kaasa minna ja kaasa rääkida ta seatakse nagu sundseisu ja seetõttu kogu see üle euroopa projekt ei ole olnud meie jaoks tõepoolest väga meeldivate tagajärgedega ja teiseks seetõttu tahaksin ma rõhutada et me oleme seisame kollektiivse läbikukkumisega silmitsi mille üheks tunnistuseks on see et parempoolsed jõud üha enam pead tõstavad. me peaksime ka saavutama tegema kõik selleks et saavutada demokraatlik kontroll finants ja majandusturgude üle Äh, me peaksime pöörama näo inimeste poole ja mitte püüdma võita tagasi ainult finantsturgude usaldust. aitäh. proua Kreetsu, palun. Thank you very much, chair. suur tänu, härra esimees, härra Karas. suur aitäh teile ja ka Miguel Angelile ja Euroopa Parlamendile selle kohtumise korraldamise eest. suur rõõm on siin järjekordselt viibida, seekord juba äh, Rumeenia sena-, senati liikmena. nüüd minu Portugali kolleegi öeldust öeldakse, et pessimist on lihtsalt hästi informeeritud optimist, nii et kuna meie oleme hästi informeeritud, siis ilmselt võime siin ka julgelt väita, et me oleme astunud siin nõiaringi. on palju parlamentaarseid assambleesid, kuid ometigi vähe poliitikat tõeliselt rahvusvahelisel tasandil, mis tegeleksid ka rahvusvaheliste küsimustega nii et rahvusvahelised suured organisatsioonid on järjest nõrgemad. Davosi kohtumine oli ju ülemaailmne äh, sündmus. ÜRO kohtumised ei ole enam ka sellised, nagu nad varem olid. nüüd äh, tänane konverentsi teema iseenesest juba näitab, et äh, me tunneme ennast ebamugavalt selles praeguse vähese legitiimsuse ning äh, vähese rahvusvahelisel tasandil tegutsemise kontekstis. parlamendid on jäänud kahe vastasjõu vahele, rahvusvahelised organisatsioonid ja teised, kes tegelevad rahvusvahelise või ülemaailmsete majandusprobleemide lahendamisega. tundub, et nad ei taha parlamentidega nende kasutada olevat infot jagada mitteametlikud võrgustikud äh, ja muu selline, see on selline tühi sõnakõlks. teiselt poolt näeme me aga ka uusi äh, osalusdemokraatia liikumisi. ja paraku need liikumised ei tunne, et meie neid esindaks ja kaitseks äh, rahvusvahelisi üldisi huve kuid ometigi just nimelt sellise rolli peaksime me endale tagama. hea valitsemistava ei ole kuskilt otsast hea, kui ta ei ole demokraatlik. järjest rohkem on selliseid kodanikke, kes tunnuvad, tunnevad, et nad ei ela mitte ühiskonnas, vaid hoopiski äh, turul. ja ma arvan, et on täiesti õigustatud äh, väide, et Maailma Kaubandusorganisatsioon või ka teised organisatsioonid ei ole kunagi olnud äh, niivõrd olulised, kuid samas ei ole ka kodanikupoolne usaldus olnud niivõrd madal. nüüd äh, ma esitaksin teile küsimuse, et kas me suudaksime ehitada üles demokraatliku äh, rahvusvahelise valitsemistava? ja kas me ei peaks siis äh, tulema välja sellise rahvusvahelise üldist huvi, üldiste huvi nimekirjaga, mida me siis ka kaitsma peaksime? kas selline avalik hüve üldse on olemas, tundub, et äh, valitsustel on näiteks äh, meelest läinud selline avalik hüve nagu rahu. mul on ka teisi küsimusi, aga esitan need siis juba hiljem. Thank you very much. Joe Lainen. suur aitäh ja Joe Lainen, palun from the European Parliament. Euroopa Parlamendist. jaa, liiba Otmar Karas ja Miguel Martin. kallis Otmar Karas ja Miguel Martines, tahaksin südamest tänada kutse eest selle tõepoolest tähtsale konverentsile. olen viimase neljakümne aasta vältel tegelenud rahvusvahelise poliitikaga, ma õppisin ka seda eriala ja see teema ei ole mind siiamaani lahti lasknud, mistõttu see teema on väga oluline minu jaoks tänaseni. rahvusvahelise demokraatia edeldamine parlamentaarsel tasandil on väga oluline küsimus rahvusparlamendid euroopa parlament tegutsevad äh, dünaamilisel üleilmastumisajastul ma arvan et et me tõepoolest, meil on ühised huvid eh, ja ühised väärtused, mida peame kaitsma ja neid tuleb kaitsta kahekümne esimesel sajandil. järgnevatel aastatel ja aastakümnetel me näeme, kuidas arutelu väärtuste üle eh, tõuseb üha enam esiplaanile, meil on vaja väga paljude väärtuste üle arutleda, eh, arutleda kogu maailmas nendega, Eh, kes võib-olla ei jaga meie euroopalikke väärtusid ja huve. kahekümne esimene sajand saab olema hoopis teistsugune kui kahekümnes sajand, mil asutati Euroopa Liit. internetiajastu eh, on, meil on fantastilised võimalused, ent selle tõttu on meil ka väga keerulisi probleeme, nagu neile näitab see NSA eh, skandaal, see näitab, seda, kui oluline on kaitsta oma andmeid, mis enam meile ei kuulu, sest nad kuuluvad kas mõnele riigile või mõnele salaorganisatsioonile. ja see on tegelikult nende õiguste eiramine, mida oleme sätestanud Euroopa põhiõiguste hartas, nimelt andmekaitseõigus on oluline, et kogu maakeras seitse miljardit inimest saavad omavahel suhelda, et nad on omavahel võrgustikus, seetõttu ei ole rahvusvaheline poliitika enam valitsuste eksklusiivne tegevusväli. inimesed on muutunud ise poliitika tegijateks ja edenemas on kodanike tasandil mitmesugused üleilmsed liikumised jah mis mõnikord ei ole ka kõige positiivsema eh, suundumusega kuid me peaksime lähtuma sellest et suverään on tegelikult kodanik ja järelikult nende kaudu eh, tuleks eh, teostada poliitikat ja inim- poliitikat tuleks teostada inimeste kaudu ja nende nimel aga me teame et tegelikult see nii ei ole väga sageli on mõjuriks hoopis tehnika väga palju on, on seotud rahaküsimustega ülemaailmse eh, eh, finantsturgudega rahaturgudega finantskriisiga siis tehniline vahend on tegelikult ka internet loomulikult põrkume kokku väga paljudes piirkondades vaesuse ja ka eh, religioossete konfliktidega mis tegelikult olulisel määral mõjutavad poliitika tegemist kuidas saavutada siiski seda et poliitika eh, oleks suuteline nii regio- piirkondlikul kui ka üleilmsel tasandil eh, tegutsema ühiselt ja inimeste huvide nimel. ilmselt on vaja teha senisest jõulisemaid jõupingutusi, muuhulgas rahvusparlamentide tasandil ma leian, et meie tänane konverents, aga ka sarnased üritused peaksid tõepoolest äh, toimuma regulaarselt ja Euroopa Liidu liikmesriigiti, kus Euroopa Parlament äh, astuks üles nende ürituste koordinaatorina. ma arvan, et äh, see on tegelikult äh, võimalus, kus ühiselt vastu võetud istungite kalendri ja päevakava järgi oleks võimalik paljusid teemasid arutada. uutele koostöövõimalustele, aga ka seni olevat, ole, olemasolevate võimaluste paremale ärakasutamine viitas ka härra Johnson, kes hoiatas ÜRO kui organisatsiooni stagneerumise eest juhul, kui me tõepoolest intensiivsemalt kaasa ei räägi ma leian, et tegelikult see, mis on saavutatud, on väga vahva, aga kui ma vaatan tulevikku, siis mulle tundub, et seni tehtu on ebapiisav. jah, meil on vaatleja staatus. väga paljudel on vaatleja staatus panka pa, parlamentide vahelises liidus. me istume küll äh, ühise laua taga, aga meil on see äh, ühislaua nurgatagune jäetud, me ei ole äh, headel positsioonidel nende läbirääkimiste laudade taga meil ei ole võimalik lubada endale seda, et meil on ainult täideviijate eh, parlamenta-, assamblee, meil on vaja, et eh, parlamentaarsed assambleed muutuksid koordinaatoriteks rahvusparlamentide vahel Äh, nagu on näha Euroopa Parlamentaarsete Assambleede näitel, on niisugused asjad võimalikud ja need on ka väga vajalikud lahendused selleks, et olemasolevas poliitilises olukorras oleks võimalik saavutada demokraatlikke lahendusi ja demokraatia edasiarendamist, aitäh! aitäh! nüüd on siin juba kuulnud ja puudutanud väga erinevaid olulisi probleeme. ma arvan, et väga oluline on äh, nendele probleemidele viitamise kõrval teha ka äh, ettepanekuid, kuidas edasi minna, kuidas olukorda lahendada. ja nüüd annan sõna äh, härra Kalninšile Läti Vabariigist. suur aitäh, härra esimees, mina tahaksin pöörduda tagasi äh, kommentaari kohta, mida tehti, mis tehti siin alguses selle kohta, et ilmselt äh, osalusprotsent parlamendivalimistel osutub üsna madalaks ja et äh, võib-olla on inimesed tõesti distantseerunud Euroopa Parlamendist ja Euroopa Liidust tervikuna. tegelikult näitab see aga seda, et inimesed ei mõista, mis on Euroopa Parlament, mida Euroopa Parlament teeb või ei tee siis võrreldes riikide parlamentidega valijad mõistavad järjest vähem seda, kuidas Euroopa Parlament mõjutab otseselt nende elu ja äh, mis vahet on Euroopa Parlamendil ja riikide parlamentidel. meediakanalites jällegi keskendutakse pigem negatiivsetele aspektidele, kritiseeritakse Euroopa Liitu ja seeläbi toidetakse euroskeptilisust jääb mulje, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit on ainult kuskil Brüsselis, millel ei ole inimeste maailmaga mingisugust pistmist. mina olen äh, Läti äh, Seimi välisasjade komisjonis ja seal tõstatub ikka ja jälle küsimus, et kuidas äh, see või teine Euroopa Liidu poliitika mm, täiendab Läti tehtud ja kuidas me välispoliitikas koostööd saame teha. viimaste aastate jooksul, jooksul on proua Ashton näidanud, et Euroopa Liidul on võimalik mängida siin väga erilist rolli, näiteks äh, head näited Kosovost, ka Iraani puhul. see on selge näide sellest, et Euroopa Liidu välisteenistus on oluline ja kasulik lisandus äh, riikide välisteenistustele Lätis on üleminek eurole olnud väga sujuv, nüüd tekib aga küsimus, et kui me anname suurema osa oma suveräänsusest aru, ära rahanduspoliitikas, Eurotsoonis ja nii edasi, siis jällegi äh, riiklik versus Euroopa poliitika. ja lõpetuseks tahaksin rääkida tänase konverentsi pealkirjast Euroopa Liidu parlamendid üle maailma juhtimises paljudele võib see tegelikult hirmu tekitada, sest et see tähendaks justkui seda, et riikide roll järjest väheneb ja e, rahvusriikide roll väheneb, ma arvaksin, et me peaksime mõtlema ülemaailmselt, aga tegutsema kohalikult ja mõtlema ka selle üle, mida Euroopa Parlament äh, saaks teha selleks, et inimeste elu äh, mõjutada just seal, kus inimesed elavad. see on väljakutseks Euroopa Liidule tervikuna, kuid ka kõikidele riikidele, riikide parlamentidele ja parlamendisaadikutele, me peame harima oma valijaid selle kohta, mis Euroopas, mis toimub Brüsselis ja kuidas see otseselt mõjutab nende elu, kuidas see võib nende elu paremaks teha, võib paraku ma kardan ka võib-olla äh, neid kuidagi äh, kahjustada. loodame siis ikkagi parematele tulemustele Euroopa Parlamendi valimistes osaluse osas, aitäh! Carlos Torinho, Euroopa Parlamendi saadik, palun. aitäh, kõigepealt tahaksin tänada koosoleku juhatajat, Euroopa Parlamendi kolleege, aga ka rahvusparlamentide kolleege, tahan tervitada kõiki neid, kes selles istungis osalevad. Lissaboni lepingu jõustumine muutis ju radikaalselt jõudude tasakaalu Euroopa Liidu institutsioonide vahel Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi võim on nüüd oluliselt tasakaalustatumad, kuid öö, leidis aset ka nõukogu tugevnemine. nõukogu on juhtorgan ja rahvusparlamendid on kogu selle protsessi käigus surutud üha enam poliitilise võimu ääremaadele on ju oluline, et äh, rahvusparlamendid saaksid teostada ka demokraatliku kontrolli oma äh, valitsuste üle. arengud näitavad täiesti selgelt, kui tugev või kui erinev võib olla rahvusparlamendi mõju äh, ja mõjutamine Äh, ja kuivõrd see roll on väga erinev, siis sageli seatakse meie demokraatlikud arengud liikmesriikides küsimärgi alla, aga ka Euroopa Liidu tasandil langetatakse otsuseid, millel ei ole tegelikult enam demokraatiaga midagi ühist ja väga palju otsuseid pole ka äh, läbipaistvad. euroopa parlamendi tasandil äh, langetatavad otsused tunduvad paljudele euroopa kodanikele kusagil kaugel otsustustena mis mitte mingil määral tegelikult nende elu ei mõjuta ja need probleemid mis meil tegelikult on jäävad reaalselt lahendamata äh, kui otsused ei vii nendega ei kaasne teod siis inimesed leiavad et tegemist on tühjade jututubadega me teadsime, et Euroopa Liidu kahekümne kaheksa ühendus on teistsugune Euroopa kui varasem Euroopa, kuid ausalt öeldes ei tohi niisugune Euroopa Liitu ühinenud kakskümmend kaheksa riiki areneda edasi erineva kiirusega. me ei tohi tekitada Euroopa Liidus erinevaid tasandeid, erinevaid liikumiskiirusi, ei tohi tekitada kastisüsteemi me peame niisugusele olukorrale reageerima ja me peame vaatama, kuidas me saame sellesse tuua kaasa muudatused, sellega seoses on vaja rahvusparlamentide rolli tõsta rahvusparlamendid peavad teostama efektiivsemat kontrolli oma riikide valitsuste üle kuid valitsustel peab olema ka võimalus sekkuda euroopa tasandil langetatavasse otsustusprotsessi meil on vaja parlamente tugevdada aga seda on vaja teha ka koostöös euroopa parlamendiga olen arvamusel nagu siin eelnevalt juba on öeldud et me ei tohi siiski unustada üht meil on oluline tõestada euroopa kodanikele et Eh, tõhus võim on, tegelikult asub kellegi teise kätes. Euroopa öö, eh, institutsioonid on paljude portugallaste arvel eh, võetud nagu pantvangiks olukorras, kus rakendatakse ebaausaid, ebaõiglasi praktikaid ja ma leian, et äh, kui me vaatame täna näkku eelolevatele valimistele, siis Euroopa Liit asub teelahkmel ja sellel teelahkmel me peame olema suutelised vaimustama Euroopa Liidu kodanikke Euroopa Liidu ideest. suur aitäh ja järgmine kõneleja esindab Kreeka äh, parlamenti, härra Mosrulis, palun. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι η κρίση έχει αλλάξει τον τρόπο που οι λαοί μας αντιλαμβάνονται τα πράγματα και... Aitäh! kriis ju muutis seda, kuidas inimesed reageerivad. ja niisugune reaktsioon ega ei tohi loomulikult kaasneda see, et seda läbi mõjutatakse poliitilise juhtkonna tegevust. väga sageli tekkis meil mulje sellest, et poliitiline eliit eh, on tegelikult see, kes toimib vaid eh, majanduse ja finantsturgude käepikenduse ja alandliku orjana. tegelikult eh, kandsid kriisiraskuse rahvusparlamendid, see puudutab nii programmiriike kui ka neid riike, kes toetasid programmiriike Euroopa Liidus ei ole mitte ainult äh, võlausaldajaid ja võlguvõtjaid, vaid meil on tegemist krediidiandjate ja krediidivõtjatega. tulemused on meile kõigile teada. me teame, et rahvusparlamendid kannatavad niisuguses olukorras. avalik äh, arvamus kannatas samuti selle all ja selle tõttu ja tegelikult me peaksime vaatama läbi stsenaariumi, kes tegelikult oleks need, kes tohiksid poliitikas kaasa teha. mina leian, et härra Karase juhitav juhitav ühendus oli rahvusvahel-, rahvuslik, avaliku arvamuse seisukoht, kohalt rahulduspakkuv Äh, see selgitas Kreeka avalikule arvamusele nii mõndagi. ja ma leian, et teie, härra Karas, juba ütlesite, et meil on tarvis äh, äh, Euroopa usaldusväärsust tõsta ja mida paremini see meil õnnestub, seda suurem on osalus Euroopa Parlamendi valimistel. jah tegelikult ei ole ka selles midagi paha, kui hääletatakse mitte Euroopa poolt, vaid Euroopa vastu ja seetõttu inimesed saavad tänu sellele oma, siis ju oma arvamust avaldada, aga meie jaoks on väga oluline võidelda selle eest, et rahvas oleks hääletatud positiivselt ja hääletaks Euroopa poolt. me näeme aga, et väga palju on Euroopa vastaseid äh, väga paljud on riike, kes ei kannata tegelikult kriisi käes, nagu näiteks Šveits, kes näitab, et tema majandus areneb väga positiivselt, kuid sellele vaatamata äh, püütakse varjuda äh, rahvusriikide piiridesse ja ennast teiste ees sulgeda siis pole imelik et ime ka et niisugused protsessid leiavad aset ka programmiriikides äh, programmiriikides äh, on väga paljud kodanikud pöördunud pöördunud äh, näoga pööranud selja demokraatiale ja leiavad et et kujunenud olukord on neile sobimatu seetõttu leian ma et me peaksime tegema kõik selleks et demokraatia edasi areneks. seetõttu on oluline, et härra Karase juhitav ähm, komisjon tõepoolest äh, toimiks ja et viidaks, viidaks sisse olulised ajutised mehhanismid, sest me ei tohi unustada meil on vaja kontrollimehhanisme, meil on vaja rahvusvahelisi foorumeid, kus langetataks otsused, mida me hiljem parlamentaarsel tasandil ellu viiksime. kuid parlamentaarse kontrollita ei ole niisugused arengud võimalikud. minu jaoks on oluline mõelda nende initsiatiivide üle järele ma ei tea, kuidas teie juhitud komisjon, härra Karas, nii Portugalis kui ka teistes riikides eh, toimib, aga minu jaoks lõi teie juhitud komisjon üldse ettekujutus Euroopa Parlamendist ja nüüd annan sõna Iirlandi, Iiri parlamendi esindajale, ütleb härra juhataja. suur aitäh, ka minul on suur rõõm täna hommikul siin konverentsil viibida, suur aitäh selle korraldamise eest jätkuks sellele, mida minu Kreeka kolleeg Konstantinos juba ütles. mind šokeerib siin see, et kui me räägime demokraatiast ja valimiste osalusprotsendist ja sellest, et inimesed on mures sellepärast, et see osalusprotsent on niivõrd väike. nüüd äh, üks oluline küsimus äh, selles osas, kas inimesed lähevad hääletama või mitte, on see, et kas see on kuidagi üleüldse asjasse puutuv, mitte see, et kas nad on nüüd õnnelikumad või vähem õnnelikumad. Iiri valimistel üks suuremaid osalusprotsente oli kolm aastat tagasi, siis oli just saanud alguse ka meie enda päästepakett ja teiseks näiteks on referendum, mis puudutas ähm, eelarve stabiilsuse äh, lepingut mis nüüd eristab Iirimaad Kreekast ja teistest riikidest, on järgmine, tegelikult inimesed ei saanud sõna sekka öelda troika kohta, kuid paar kuud hiljem oli neil võimalik avaldada arvamust eelarve stabiilsuspakti kohta. ja tegelikult loodeti, et referendumit ei korraldata aga, aga kuuskümmend protsenti tegelikult toetasid seda pakti, nii et nad põhimõtteliselt toetasid ka Troika ja päästepaketi tingimusi. ja seega inimesed võtsid nii-öelda omaks justkui kogu selle päästepaketi. kampaania jooksul kaasati väga aktiivselt ka sotsiaalpartnerid, arutelusid oli väga palju ja tegemist oli ilmselt Iiri ma rajamises kahekümnendast aastatest üks kõige raskemaid otsuseid. nii et Euroopa Parlamendi valimistel jah, võib-olla väga palju inimesi ei osale, aga küsimus on selles, et kas see, nad tunnevad, et see neid puudutab või mitte. kuid siin on siiski meil veidikene ka potentsiaali. paar nädalat tagasi oli siin ka parlamentidevaheline kohtumine ja siis väga paljud inimesed väga erinevatest erakondadest, liikmesriikidest, erinevate seisukohtade esindajad, kõik võtsid sõna, aga mingit otsust ei, vastu ei võetud ja seda ei üritatudki teha. nüüd mina arvan, et kui me suudame parlamentidevahelisest töönädalast teha sellise foorumi, mis kuidagi mängib rolli ka Euroopa semestri raames, sellel oleks mingisugune otsustusõigus, siis oleks olukord teistsugune poliitikud äh, kipuvad alati alahindama valijaskonda. valijad, poliitikutel on tunne, et nemad teavad, mis on oluline. valijad aga teavad väga hästi, mis neile oluline on ja mis mitte, nii et meie ei pea seda neile mitte ette kirjutama, vaid just nimelt nende oluliste teemadega tegelema, nii et selles mõttes äh, kohalikud valimised ja siis Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Iirimaal samal päeval, enamik inimesi, kui nad hääletavad Euroopa Parlamendi valimistel, siis kõigepealt nad äh, hääletavad äh, justkui referendumil selle üle, kuidas äh, Iirimaa valitsus hakkama on saanud, siis hääletavad nad ka võib-olla poliitilistel põhjustel, kas nad on siis sotsialistid või, või kristlikud demokraat, demokraadid, demokraadid ja tegelikult väga väike osa sellest puudutab seda, mida Euroopa Liidu institutsioonid teinud on. kui inimesed valivad, siis nad mõtlevad iseendale. ma tegelikult ei usu, et inimesed mõtlevad vaid siseriiklikele küsimustele, kui nad hääletavad Euroopa Parlamendi valimistel, ei, nad mõtlevad ikkagi iseendale nii et kuidas minu elu läheb paremaks, kui ma hääletan nii või naapidi. ma olen täheldanud äh, siinkohal üht, me peaksime minema tagasi kõige põhilisema juurde. Iirimaal on palju räägitud sellest, kas ähm, peaks valida saama ka äh, nooremad inimesed, palju tegeletakse valimisküsimusega koolides, aga tegelikult inimesed ei tea isegi, kus valida ja kuidas valida siinkohal on Euroopa Parlamendil aga mängida oluline roll nüüd, kui täna toimuksid valimised sellepärast, et mina Iirimaal siis hääletada ei saaks, sest et ma olen siin Brüsselis. nüüd paljud võib-olla, paljud on võib-olla samasuguses olukorras, ülemaailmastumise kontekstis tuleb sellega ikkagi tegeleda, inimesed reisivad väga tihti kas või puhkusele, nii et ikkagi peaks olema võimalik hääletada ka mujal. nii et see on üks äh, valdkond, kus on areng täiesti võimalik, suur aitäh! you a global voting system. suur aitäh, nii et ülemaailmne hääletussüsteem oleks justkui teie idee, nüüd on sõna härra Krehhil Maltalt. Grazie, suur vicepresident. suur tänu. lugupeetud härra Martines ja härra Karas, tänan teid selle foorumi korraldamise eest ühtlasi tahaksin tänada ka härra Johnsonit ettekande eest, tema mõtete eest selle väga olulise teema osas, mis on ka väga õigel ajal arutlusele tulnud. täna hommikustest aruteludest on näha, et multilateraalsus on see, mis saaks aidata kaasa riikide parlamentide rolli tugevdamisele. meil on vaja konkreetset poliitikat, mis looks majanduslikku heaolu, kuid vaid ka, kuid tagaks ka sotsiaalse arengu ja seda kõike pidades kinni meie väärtustest. üheks oluliseks teemaks on üleilmastumine, mis on saanud ju tegelikkuseks. üleilmastumise kontekstis elame me igapäevaselt. ühendatud ja seda siis ühendatud maailmas, digitaalses maailmas. Maltat mõjutab üleilmastumine hoopis rohkem, kuna tegemist on väike riigiga üleilmastumise kontekstis mõjutab ka äh, multilateraalsus meid väga suuresti, lausa rohkem kui teisi riike, seda jällegi tulenevalt meie riigi suurusest või väiksusest. riikide parlamendid äh, peaksid jah, mängima suuremat rolli inimeste jaoks, see on väga oluline küsimus, siin räägiti just nimelt sellest, kas teemad on inimestele olulised või mitte, kui inimeste jaoks teemad ei ole olulised, siis ei usalda nad ka poliitikuid ja lõppkokkuvõttes justkui ei ole parlamentidel enam üleüldse põhjust eksisteerida mina usun, et lõppkokkuvõttes tekitab see inimestes ja poliitika suhtes ükskõiksuse ning vähendab ka valimisosalust. sellises kontekstis peame me vaatama seda, kuidas me saaksime nendest mitmepoolsetest assambleedest teha ka tõelised parlamendid, samas pidades kinni subsidiaarsuspõhimõttest ja mitte vähendades ei riikide parlamentide ega Euroopa Parlamendi pädevusvaldkondi. just nimelt selline lähenemine võiks ühendada erinevad poliitilised vaatenurgad nii et mitmepoolne tasand, Euroopa tasand ja siis äh, riiklik tasand. selline erakondadeülene lähenemine peaks viima olukorrani, kus enam ei oleks võimalik eri, eristada seda, millised on inimeste prioriteedid sest et tegelikult on ju küll selliseid teemasid, mida arutatakse võib-olla mitmepoolsetel kohtumistel, kuid mis tegelikult valijatesse võib-olla väga ei puutu. ja võib-olla niisiis saaks vähendada inimeste ükskõiksust poliitika suhtes. nii et just nimelt see lähenemine, see on see, mille poole me peaksime püüdlema. saavutada on seda võimalik äh, konkreetsete plaanidega, pragmaatiliste plaanidega kõigil kolmel tasandil. ühtlasi peaksid need plaanid olema majanduslikult ka tõsiseltvõetavad ja realistlikud. tegemist peaks olema platvormiga, mis võimaldaks pakkuda konkreetseid praktilisi lahendusi nendele väljakutsetele, millega me praegu tegeleme uh,. suur aitäh! sõna on soovinud veel viis inimest, aga ma arvan, et aeg oleks kõigepealt anda võimalus vastata. palun, härra Johnson. Well, I am not sure that I can give answers, but I would like to võib-olla ma vastuseid ei oskagi anda, aga mm, reageeriksin sellele arutelule, mis seni on äh, toimunud. Äh, paljud teist äh, on mõtisklenud selle üle, et valijate osalus on väga loid ja rääkinud sellest, et parlamendi liikmete suhtes on hinnang ka väga madal. see on mure, millega on silmitsi kõik parlamendi liikmed üle maailma pidevalt koostatakse arvamusküsitlusi nende kohta igas piirkonnas maailmas ja tulemused on igal pool ühed ja needsamad. nimelt parlament institutsioonina ja parlamendiliikmed, kes seda institutsiooni teenivad, on äh, seal nimekirjades, populaarsusnimekirjades, ähm, usaldusväärsusnimekirjades alati nimekirja lõpus on äh, viidud läbi palju uuringuid selle kohta, miks see nii on äh, ja ma ei paku ka siin välja mitte mingisugust ähm, lõplikku vastust. on asju, mida saaks ette võtta, aga on asju, mille suhtes ei saa ka midagi ette võtta ja see puudutab äh, peaasjalikult neid aspekte, mis puudutavad äh, poliitika olemust kui sellist. kui äh, inimene osaleb valimiskampaanias, siis äh, tehakse seda selleks, et hääli saada. koostatakse teatud platvorm te, antakse ähm, lubadusi selle kohta, et saavutatakse teatud eesmärgid ja asjad lihtsalt nii on, et neid eesmärke ei ole võimalik saavutada ja lubadusi täita. kui me nüüd aasta-aastalt lubame kodanikele, et me hakkame asju muutma ja aasta-aastalt kodanik näeb, et me ei suuda neid muutusi esile kutsuda, siis on täiesti loomulik, et rahvas arvab, et teie lubadused ei ole tõsiseltvõetavad mõtlema peaks aga hoopis sellele, et mis on see sõnum, mille me edastame kodanikele ja siit ma jõuangi äh, selleni, et kas asi on üldse oluline, kui, kui oluline on üks või teine teema kodanikele. paar aastat tagasi viis meie liit läbi kaas-, kaheaastase uuringu, äh, kus me vaatlesime kodanike ja parlamendiliikmete seisukohti nendevahelise suhte kohta ja sellest tuli välja üks äh, väga selge fenomen nimelt äh, kodanikud äh, tahavad küsida äh, parlamendiliikmete käest, et mida te teete meie jaoks, neid ei huvita see, mida nad teevad riigi jaoks üldiselt, nad tahavad teada, mida te minu jaoks teete, minu äh, härra Johnsoni jaoks, ma tahan töökohta, ma tahan seda, et lapsed saaksid koolis käia, ma tahaksin, et mu naisel oleks juurdepääs tervishoiuteenustele ja nii edasi, et nad küsivad pidevalt seda, mida minu kui isiku jaoks ära tehakse. see on see küsimus, mida äh, inimesed, kes on äh, parlamendiliikmed ametisse valinud, teada tahavad. nüüd äh, parlamendiliikmete poolt, äh, ma ei tea, kuidas see on teiega, aga sellel uuringus tuli välja see, et enamus ütlevad seda, et järjest rohkem ja rohkem aega kulutavad nad kodanike murede lahendamisele ja seda parlamendiliikmetelt ka kodanikud ootavad, et nad teenivad neid. aga me teame muidugi väga hästi seda, et on teatud piirangud sellele, kui palju me saame üksikvalija äh, Äh, probleemidega tegeleda. tulemuseks on aga see, et paljud parlamendid üle, üritavad sellega reageerida äh, sellega, et parlamentaarne institutsioon muudetaks palju läbipaistvamaks, selleks et äh, kodanikud saaksid välja selgitada selle, mis parlamendis toimub ja nad pakuvad kodanikele ka võimaluse oma poolt panustada sellesse töösse, mis parlamendis tehakse on riike, kes on äh, väga kaugele selles äh, läinud, näiteks läbi interneti võib kodanikuna näiteks esitada ettepanekuid muudatusettepanekuteks äh, seadusandlusesse, mis on parasjagu parlamendis arutelul. on tohutult palju personali pandud just nimelt selle eesmärgi, et rakendada selle eesmärgi ette, et välja selgitada, mida kodanik tahab Äh, tohutuid võimalusi pakub meile kommunikatsioonitehnoloogia tänapäeval kodanike kaasamiseks töösse. ja peab äh, institutsiooni tegema kodanikele äh, vajalikumaks. ja nüüd räägiksin veel sellest nii-öelda mõttest, et ülemaailmne vastandub siseriiklikele vajadustele, et et on vaja tuua suuremat demokraatiat rahvusvahelistesse läbirääkimistesse. ma arvan, et äh, siin ei lähe arvamused lahku, kõik tahavad ühte ja sedasama, minu meelest me räägime kõik ühest ja sellest samast. aga te peaksite ka teadma seda, et ja ma ei hoia siin tagasi, seda vastustatakse väga tugevalt. me räägime ju siin tegelikult äh, sellest, et äh, muudetakse seda, kuidas aastasadu on riigid teinud omavahel koostööd. aastal kaks tuhat viis äh, käisin ma spiikrite rühmaga ÜRO-s New Yorgis ja äh, meil olid seal suursaadikud kohal ja me andsime neile infot selle kohta, kuidas spiikrite konverents, mis hiljem aset pidi leidma, rullub ja minuga oli kaasas üks spiiker, kes täna täiesti juhuslikult on saanud oma riigi presidendiks, ta istus minu kõrval ja me pidasime siis selle infotunni maha, rääkisime sellest, mis hakkab juhtuma, rääkisime, kui oluline see konverents on ja kui oluline on peamine eesmärk ÜRO-d demokraatlikumaks muuta. selle arutelu lõpus selle riigi amba- äh,, suursaadik Eh, kelle spiiker minu kõrval istus, ütles, et loomulikult me tervitame teid avasüli, me tahame, et te oleksite siin nii kaua, aga seda nii kaua, kuni te räägite sama juttu, mis meie räägime. ja see tegelikult on väga sümptomaatiline. tegemist on valitsustevahelise institutsiooniga ja valitsused ei taha siin selles ülesehituses näha mitte mingisuguseid muudatusi ja mulle tundub, et me saame selle asja lahendada ainult kangekaelsusega, me peame parlamendi lihtsalt suruma ÜRO-sse sisse, nõudma seda, et meid kaasatakse. Äh, näiteks äh, nüüd ongi see saavutatud, näiteks rahu tagamise puhul te saate komisjoni töös ese, e, e- osaleda, inimõiguste komisjonis samuti, eile olin alles Rumeenias kus kohal oli kaksteist parlamenti, räägiti sellest, kuidas need parlamendid äh, saavad osaleda äh, kõikehõlmavas perioodilises ülevaates, mis koostatakse ÜRO-s äh, riikide inimõiguste alaste kohustuste täitmise kohta. meil on palju võimalusi, kuidas osaleda ÜRO poliitikas, kasutage neid võimalusi, sest et nendes paljudes protsessides on võimalik teil äh, Äh, mõjutada asju. suur tänu! suur tänu! suur aitäh! enne kui edasi minna, tahaksin ma kuulata ära teiepoolseid küsimusi veel E, ja sõna soovis Ricardo Batista Leita Portugalist, palun. kallid kolleegid, Brüsselis on alati väga tore olla ja ma tahaksin tänada võimaluse eest osaleda selles väga olulises arutelus teiste parlamentide, aga ka Euroopa Parlamendiga, selleks et rääkida ülemaailmse juhtimise teemadel. täna on siin eh, terve rida Euroopa Parlamendi saadikuid, aga meie Portugali pool tahaksime sõnaselgelt öelda, et meil on olulist öelda selle arutelu käigus Äh, ma tahaksin rõhutada, et oleme teinud vigu, mida ei tohi korrata. aga see näitab, et me peame kriisist õppima, äh, me peame äh, andma Troika tegevusele adekvaatse hinnangu, see on oluline kogu Euroopa seisukohalt. Euroopa Parlament on küll otse Euroopa rahvaste poolt valitud, kuid memorandumi koostamisel äh, on tehtud siiski vigu ja seda on näidanud viimaste aastate arengud. me oleme ebaõigelt hinnanud eh, majandus ja rahaturgude olukorda ja sellel on negatiivsed tagajärjed muuhulgas ka tervishoiusüsteemile. tean seda täpselt, sest olen ise arst. ja nüüd, kus raha napib, siis eh, me ei ole suutnud äh, neid nappe rahalisi vahendeid äh, jagada kõikidele äh, tervishoiuvaldkondadele me ei ole suutnud tegutseda adekvaatselt ikka küsitavad rahvaesindajad et kuidas on võimalik üldse sekkuda valitsuse tegevustes tegevusse kuidas on võimalik mõjutada troika tegevust me ei ole sellega nõus et portugal on surutud olukorda kus me oleme üks kõige madalamapalgalisi euroopa riike see tähendab kõike seda et väljakujunenud olukorrast ja senisest kriisist me peame õppima me peame tegema sellest oma järeldused selleks et me globaalsel tasandil ei teeks enam vigu mida oleksime tegelikult saanud vältida äh, mul on äh, väga hea meel tegelikult siin tervitada härra Johnsonit, äh, kes siin parlamentidevahelise liidu esindajana saab rääkida oma organisatsiooni viimase saja kahekümne viie aasta tegevusest Eh, niisugused eh, mitmepoolsed organisatsioonid on ühendused väga olulised kuid meie eh, rahvusparlamentides sõltume väga palju meie võimalustest rahalises mõttes muuhulgas oma riikide eelarvetest ja sellest sõltub ka meie osalus rahvusvahelistes organisatsioonides. me tahaksime tegelikult nendes organisatsioonides rohkem osaleda kuid see eeldab seda et meil on tarvis selleks suuremaid rahalisi vahendeid meil on meie jaoks on oluline on öelda oma sõna nendes organisatsioonides mõjutada organisatsiooni tegevust olla nendes organisatsioonides tegevalt esindatud Äh, ja see tähendab seda omalt poolt ja need rahalisi vahendeid võib-olla ka leitaks, juhul kui need mitmepoolsed rahvusvahelised ühendused tõepoolest äh, pööraksid ka näo kodanike poole ja arvestaksid kodanike huvidega äh, arvestaks seda mis on kodanikele oluline seda me näeme muuhulgas nii üro kui ülemaailmse terviseorganisatsiooni näite varal kus see näoga poole pöördumine on väga oluline aga tegelikult on tegemist olukorraga et selle asemel et inimestele näkku vaadata tegeleda kodanikega pööravad rahvusvahelised mitmepoolsed ühendused oma näo eeskätt nende poole kes on doonorid kes annavad äh, raha ja siis loomulikult sõltub nende organisatsioonide tegevus ka nende äh, doonorite suvast. seetõttu on oluline et niisugustes ühendustes rahvusparlamentides ähm, äh, äh, et et niisugustes organisatsioonides valitseks senisest suurem rahvusparlamentide poolne kontroll suur aitäh ütleb härra karas ja nüüd ma tahaksin anda sõna endisele äh, volinikule ja praegusele euroopa parlamendi saadikule Laslo Kovatš, palun. suur tänu, suur tänu sõna saamast ja kõigepealt äh, ma tahaksin äh, siiralt äh, tunnustust avaldada Euroopa Parlamendile selle algatuse võtmise pärast ja Miguel Angel Martinez ja Otmar Karas tunnustusavaldus ka teile, teie sisse sõna, sissejuhatavad sõnavõtud olid märkimisväärsed ja loomulikult ma tahaksin tänada väga hariva peakõne eest ka Anders B Johnsonit. kallid kolleegid, kõige iseloomustavam joon meie ajastul on ilmselgelt üleilmastumine üleilmustumine on objektiivne protsess, meeldib see meile või ei, mis on tagasipöördumatu ja seda ei ole võimalik peatada sellised probleemid nagu oht äh, rahule julgeolek ja stabiilsus, sellised probleemid nagu sõda, sõjalised konfliktid, terrorism, majandus- ja rahanduskriis, vaesus, nälg ja epideemia peaasjalikult kolmandas maailmas muutuvad järjest äh, ülemaailmsemaks ülemaailmseid probleeme ei saa lahendada kindlasti mitte siseriiklikes raamistikes siseriiklike vahenditega ülemaailmsetele probleemidele saab vastu astuda ainult ja ainuüksi e, ülemaailmse valitsemistava järgi. parlamentide ülesanne on seadusandlus e, aga parlamendid kuuluvad ka võimude kontrolli ja tasakaalusüsteemi kuivõrd nemad e, omavad kontrolli täitevvõimu üle parlamendid on väga olulised demokraatia vahendid kuivõrd esindavad oma valijaid ja need neid inimesi, kelle eh, vajadusi, ambitsioone ja huve nad peavad kaitsma. loomulikult eh, esindavad nad liikmesriigid, oma koduriigiti erinevaid poliitilisi trende eh, koostöö valitsuste ja parlamentide vahel nendevahelised suhted ja nende koostöökanalid siseriiklikul tasandil peaksid ja võivad olla valitsustevahelistele ja parlamentidevahelistele organisatsioonidele. siseriiklikud parlamendid ja rahvusvahelised parlamentide assotsiatsioonid on rahvusvaheliste suhete edendamises mänginud viimasel ajal väga suurt äh, rolli. ma arvan, et ähm, siseriiklikud äh, valitsused ja valitsustevahelised organisatsioonid peaksid seda protsessi veelgi toestama Euroopa Liit on väga omalaadne ühendus, mis pärineb ühistel väärtustel demokraatia, inimõigused ja inimväärikus. mina olen veendunud, et põhjus, miks Euroopa Liit saab oma missiooni täita, lasub tema struktuuril, nimelt et meil on nõukogu, parlament ja komisjon, see struktuur on unikaalne see kompleksne struktuur annab võimaluse Euroopa Liidul mängida maailmas järjest kasvavat rolli. see on väga veenev argument, äh, miks lõpule viia valitsustevahelistes organisatsioonides äh, parlamentaarse dimensiooni ülesehitamine. ma, nagu seda on, nagu näiteks ÜRO-s, ma tean, et see protsess on pikk, aga me ei saa olla enesega rahulolevad teatud kriteeriumid lasuvad äh, minu meelest äh, rahvusvahelisel valitsemistaval. kõige aluseks peab minu meelest olema demokraatia. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu institutsioonid ja viimastel aastatel eriti võiksid olla eeskujuks. mina viitaksin kolmele olulisele eraldiseisvale aspektile kõigepealt äh, traagiline majandus ja rahanduskriis aastatel kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat üheksa ja see ei ole veel lõppenud äh, tuleneb kindlasti äh, demokraatliku kontrolli puudujäägist rahvusvahelistel finantsturgudel euroopa ühenduse reaktsioon sellele oli üles ehitada ühtne majandusjuhtimisstruktuur teiseks araabia kevad autoritaarsed režiimid Nendel olid äh, väga head äh, või vähemalt head äh, suhted paljude Euroopa Liidu liikmesriikidega varisesid järsku kokku ja see andis meile kõigile olulise õppetunni. poliitiline stabiilsus ainult pinnavirvendusena, mille aluseks on autoritaarne võim, on alati ajutine tulevikus Euroopa riik ja Euroopa Liidu liikmesriigid ei peaks majandushuve tõstma prioriteediks, vaid hoopis prioriteedina pidama jagatud demokraatlikke väärtusi. ja kolmas aspekt, tulevik. Euroopa valimised on tulemas mais. Euroopa Parlament ja siseriiklikud parlamendid, erinevate poliitiliste erakondade pered peaksid pidama väga intensiivset kampaaniat seda selleks et osalus oleks nii lai kui võimalik ja et äh, oleks võimalik vähendada euroskeptikute ja eurovastaste rolli nende jõudude rolli kes on alati ka ühtlasi demokraatia vastu suur tänu härra kovatš teile ja järgmisena saab sõna jan igor spimenovs Lätimaalt. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin viidata sellele küllakutsele, mille te saatsite enne seda konverentsi. see võtab kokku selle avalduse põhisõnumi, mida me peame rääkima ülemaailmne valitsemistava ei pea jääma mitte ainult diplomaatidele ja valitsustele vaid peab äh, hõlmama ka kodanikke ja nende valituid esindajaid parlamendid peaksid olulist rolli mängima selles protsessis punkt sellele kirjutasid alla sellele kutsele härra kaares ja härra martines mina väidaksin et enne kui me hakkame rääkima siseriiklike parlamentide rahvusvahelise rolli tõstmisest siis äh, peaksime me tagama parema rolli siseriiklikule parlamendile siseriiklikul tasandil kui siseriiklik parlament mängib äh, valitsemisstruktuurides ainult noorema venna rolli siis tekib küsimus et kas on võimalik et selline parlament üldse rahvusvahelisel tasandil tõuseb tõhusaks äh, äh, kaasosalejaks see kuidas parlamenti koheldakse rahvusvahelistel suhetel tuleks suhete puhul siis tuleks peaks olema hoopis teistsugune euroopa liit võib omalt poolt panustada siseriiklike parlamentide töösse, nõudes äh, suuremat osalust äh, siseriiklikul tasandil äh, siseriiklikele parlamentidele nendes osa, otsustes, mis puudutavad Euroopa Liidu teemasid. samal ajal tundub, et siseriiklikud parlamendid jäetakse lihtsalt kõrvaleseisja rolli äh, väga oluliste küsimuste puhul, mis äh, kujundavad Euroopa tulevikku ja saatust. ma selle, ta väit-, seda väiteid näitlikustaksin sellega, mis juhtus äh, Läti äh, liitumisel euroalaga, see leidis aset hiljuti selle aasta alguses. eelmisel aastal kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kevadel ainult kolmandik äh, Läti rahvast toetas eurole üleminekut Lätis. detsembri lõpuks oli see peaaegu viiskümmend protsenti, aga keegi ei suutnud äh, tõestada, mis see arv tegelikult on. samas pole Läti seadusandluses mitte ühtegi instrumenti millega saaks nõuda parlamendilt äh, seda, et kontrollitaks äh, seda ikka, et kas äh, rahvas toetab eurole üleminekut, kas ta toetab latilt, rahvusvaluutalt eurole üleminekut. valitsus vastutas selle otsuse eest. minu vastased ütlevad kindlasti seda, et eelmistel aastatel oleks saanud parlament neid otsuseid mõjutada. minu meelest see küll ei olnud võimalik, lõppotsus langetas valitsus üksinda. nii et minu küsimus on, et äh, millisest tegelikkusest mõjust me sellise parlamendi puhul saame rääkida? kuidas me saame üldse näha ette sellise parlamendi osalust rahvusvahelisel tasandil? kas sellise parlamendi liikmed on piisavalt julged Äh, otsuse langetamisel nendel assambleedest, äh, millest te rääkisite äh, ja millega me oleme kokku puutunud enne tänast konverentsi. minu meelest on väga oluline, et meil oleks siseriiklike parlamentide koolitamise ja harimiskava enne seda, kui nad hakkavad osalema otsuse langetusprotsessides. minu seisukoht võib-olla on paljudele kolleegidele siin liiga konservatiivne kuid äh, mulle tundub, et me peame kõigepealt siseriiklikul tasandil võtma vastutuse otsuse langetusprotsessi osas. ja see koolitus on võimalik ära teha ainult siseriiklikul tasandil. aga Euroopa Liit võib äh, harida neid parlamentaare edasiste otsuste tegemisel. suur tänu. härra Jose Nagales. From Portugal. Portugalist. So very strong delegation from Portugal. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Chairman. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aitäh. ma tahaksin rõhutada seda, mida, millele viitas ka härra Johnson. Eh, nimelt neid väljakutseid, millega seisame silmitsi. meil on digitaalsel ajastul tegelikult väga lihtne teabeni jõuda, kuid me ei suuda luua parlamentidevahelist võrgustikku, me kõik tegeleme, tegutseme internetis, see on meile tuttav keskkond kuid juba aastaid on võimalus neti kaudu kontakteeruda, aga liht-, seda lihtsat suhtlusvõimalust me ei kasuta. ja meil on mingid uudistelehed, teabelehed, ähm, tähendab, me saame teistest riikidest küll teavet, aga me ei saa seda otse meil on toimumas monumentaalne nihe teabe liikumises. see tuleneb äh, üleilmastumisest, üleilmastumisest ka keskkonna valdkonnas ja see üleilmastumine on kahekümne esimese sajandi alguses kiirenenud et protsessid küll kiirenevad, kuid me oleme jäänud turgude ja finantsturgude arengule jalgu. ja see on tekitanud väga keerulise ja ohtliku arenguspiraali. ja tegelikult on väga paljude mõistete sisu lihtsalt sisust jäänud alles pelgas kest me räägime Euroopa Liidust kui eh, finantsturgude liidust. Äh, me räägime meie ministrite võitlusest sellel eh, Euroopa finantsturul, aga me ei ole tankinud ei Portugalis ega Hispaanias jõudu selleks, et tegeleda sotsiaalsete probleemidega, tööpuuduse, korruptsiooni ja narkomaaniaga. Euroopa Komisjon on küll väga hästi informeeritud kõigest, aga tegelikult ei tee mitte midagi komisjon ei pea kinni eh, põhimõtetest, komisjon eksib aluslepingute vastu ja see on tore, et, et meid kutsutakse istuma ühte paati, tulema ühisele pardale. aga nüüd on olukord see, kus me peaaegu olemegi ühisel pardal, aga meie peame siin sõitma kui teise klassi reisijad selles paadis ja pidevalt tekivad vastuolud põhi lõuna äh, vahel ikka on küsimus selles et järsku kes jäi üldse äh, paadist maha oma vaesuse tõttu keda ei tahetagi järele aidata aga me ei tohi unustada et me elame globaalses üleilmastunud maailmas ja me ja sellel peab olema kõikidel inimestel õigus elule äh, me räägime süüria hukkunutest, olukorrast Põhja-Koreas, e, e, kuritegudest inimlikkuse vastu. seega e, peaks tegelikult parlamentide tegevus, rahvusparlamentide tegevus sealhulgas andma senisest suurema panuse selleks, et inimene oleks meie tegevuse keskmes isegi pärast lissaboni lepingu jõustumist äh, on äh, väga keeruline äh, kõiki euroopa liidu struktuure inimestele selgitada muuhulgas seda nõukogu parlamendi ja komisjoni vahelisi seoseid inimesed ei saa sellest aru ja ausalt öeldes seda tuleks teha inimkeeles ja kogu euroopa liidu tegevuses peaksid olema ka mingisugused reaalselt mõõdetavad tagajärjed tuleb teha vähemalt katset et see nii oleks me loomulikult äh, võime astuda adekvaatseid samme me olemegi väga palju adekvaatseid samme astunud me ei ole sattunud euroopas juba aastakümneid enam relvakonfliktidesse sõtta aga me peaksime nüüd astuma öö, äh, sotsiaalsetesse äh, sõdadesse me peaksime astuma sõtta öö, sotsiaalse tõrjutuse ja tööpuuduse vastu me peaksime astuma öö, ülemaailmsete finantsturgude ülemvõimu vastu ja nüüd äh, meil on mitmesuguseid probleeme äh, lahendamata ka maksustamise valdkonnas Öö, äh, rahvusvaheline finantsturgude olukord aga ka maksuparadiiside olukord eh, muuhulgas luksemburgis on teemad mida tuleks arutada ja seda peaksime arutama ka eh, rahvusparlamentide saadikute vahel. me eh, peame arvestama seda et on väga palju neid firmasid ja ja äriettevõtteid kes püüavad maksude maksmisest kõrvale hiilida aga nagu tavakodanikud, need võetakse finan-, maksuametite poolt letti ja nende käest nõutakse, et nad eh, maksaksid kõik oma makse. saadikud püüavad eh, selles eh, reaalsuses midagi ette võtta, kuid ei ole see siiski seni midagi ära teinud ja seetõttu kaot-, kaotavad parlamendid üleilmastumise tingimuses oma öö, tähtsust. jah, Euroopat tahet-, Euroopa Liitu tahetakse näha kui ülemaailmselt juhtiva poliitilise jõuna, jah, me kõik tahame seda, aga me ei tee midagi selle nimel, me vaatame tegevusetult protsessidele pealt. jah, näiteks meie riikides on väga suured üleujutused, Äh, loode Aafrikas, Türgis ja nii edasi ja nii edasi. ja mitte midagi ei juhtu, mitte mingisuguseid rahalisi vahendeid ei eraldata, mingeid samme ei astuta, kas me tõesti peame ootama, kuni pärast parlamendivalimisi tuleb septembris esimest korda kokku uus nõnda öelda Euroopa Liidu uus valitsus, Euroopa Komisjon selleks, et ta otsustaks selle üle, äh, kuidas rahasid jaotada, kas neid üldse jaotada, kas abi osutada või mitte me eh, kaotame oma nägu me loovutame oma põhimõtteid me loovuta oma väärtushinnanguid me ei suuda neid kaitsta ja sellele viitas ka juba eh, rooma paavst franciscus. Äh, tegelikult äh, on Franciscuse näol ju äh, tegemist ühe väga väikese riigi vaimse liidriga, aga tema tõstatab neid küsimusi. me peaksime olema siiski eurooplased, me ei tohiks tõkestada piiriülest liikumist, minetada kodanike vaba liikumise võimalusi. me peame tagama vaba Euroopa arengu selle Euroopa arengu, mis seni on tegelikult olnud paljuski läbikukkuja, aitäh! aitäh teie emotsionaalse sõnavõtu eest, ütleb härra Karas. ja nüüd Leedu saadik, palun. suur tänu, härra esimees, jah arutelu täna on väga huvitav ja suur tänu, et selle olete kokku kutsunud härra esimees, mida ülemaailmsemaks muutub maailm, seda rohkem on meil vaja reageerida rahvusvahelisel tasandil, niimoodi võib mõelda. ja teinekord on see reaktsioon kaootiline sotsiaalsed rahutused panganduskriisi äh, kontekstis näiteks on ju ka üks selle reaktsiooni tüüpidest, aga see võib olla ka väga organiseeritud äh, reaktsioon ülemaailmsele survele. ja selles kontekstis ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on see, et tuleb äh, toestada rahvusparlamentide rolli läbi koostöö, mitte vastandamise. Euroopa Liidus on meil suurepärane näide heast tavast, mida tuleb jagada terve maailmaga, nimelt COSAC. COSAC on üks parlamentaarse koostöö kõige paremaid näiteid. ja alles hiljuti me pühitsesime selle äh, koostöövormi viiekümnendat aastapäeva Vilniuses äh, Leedu eesistumise ajal ja me peaksime selles kontekstis äh, mõtlema sellele, mida Vilniuses räägiti, räägiti sellest, kui oluline on parlamentaarse mõõtme suurendamine Euroopa Liidus. ärgem unustagem, meil on võetud vastu Lissaboni leping, mis annab meile selleks ka sobivad instrumendid. ja veel üks asi kindlasti tuleb äh, rohkem ära kasutada rahvusparlamentides äh, arvamusmenetlusi, mis on äh, käibele võetud äh, suhete reguleerimiseks Euroopa Parlamendiga, see on väga oluline ja see toimib väga hästi. nüüd äh, rohkem tuleks ära kasutada praeguseid parlamendivahelisi foorumeid uute eesmärkide saavutamiseks. väga hea näide on siin jällegi Kosaki naiste foorum, mis Leedus Vilniuses kokku kutsuti alles hiljuti, see näitab seda, et on võimalik olla paindlik, kaasaegne, kasutades ära juba praegu paigas olevaid äh, foorumeid ja ma tõesti loodan, et COSAC-i äh, naistefoorum näitab oma täit tugevust tulevikus. rahvusvahelisest tasandist rääkides aga on meil kindlasti vaja süvendada parlamentidevahelist koostööd, kaasates äh, siseriiklikke parlamente ja Euroopa Parlamenti ja sõbrad, mul on teile ka, ka üks mõte jagada ja teeksin ühe ettepaneku miks mitte luua idapartnerluse parlamentaarne assamblee? kaasaks äh, sellega äh, sinna siis äh, neid parlamente, kes saaksid osaleda, mõned ei saa osaleda poliitiliste olude pärast riigis ja siis Euroopa riiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament. pärast Vilniuses toimunud idapartnerluse tippkohtumist on mul tunne, et seda oleks vaja ja see võiks isegi olla suhteliselt tulemuslik. me ei pea olema alguses väga äh, ambitsioonikad, võiksime võib-olla rääkida väiksema formaadi äh, taaselustamisest. Poola, Leedu, Ukraina parlamentaarse assamblee võiks uuesti ellu kutsuda ja liita sinna siis Euroopa Parlamenti ja see võiks kindlasti parlamentide vahelist suhtlust hoogustada. ma tõesti arvan, et seda peaks niimoodi korraldama. me peame üleilmastumisele lähenema regionaalselt, see on väga oluline. me peame toestama rahvusvahelisi parlamentaarseid organisatsioone mis baseeruvad äh, ühise, ühistel huvidel, meil on siin Globe Europe organisatsioon näiteks, mille uhke esimees ma olen, ja nii edasi. vaadake ainult ühte aspekti, näiteks äh, kliimaseadusandluse ülevaatamine kuuekümnes, kuues riigis, mida teeb Globe International organisatsioon, see on väga hea näide sellele, kuidas parlamentäärid erinevatest äh, parlamentidest erinevaid ideoloogiaid esindades saavad saavutada ühiseid eesmärke sellistes valdkondades nagu äh, kliima soojenemine. on ka teisi äh, formaate, mille aluseks on huvid ja mille aluseks ei ole sugugi mitte ainult poliitiline ühtekuuluvus. me peame tõesti globaliseerumisele lähenema kohalikul tasandil, tegema seda rahumeelselt ja nii tõhusalt kui võimalik. suur tänu, meie viimased kaks kõnelejat, härra Camelo Abeja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 huma l-istituzzjonijiet inter-. kas valitsused on need, kes otsuseid langetavad või äh, parlamendid või rahvusvahelised organisatsioonid või kes äh, seda teeb või on selleks teised jõud, majandushuvisid taga ajavad jõud? ma arvan, et kui me nendele küsimustele mõtleme, siis me näeme seda, kui oluline on koostööd hoogustada ja kuidas kõikide nende jõudude jõupingutusi äh, on vaja ühtlustada. mida ma tahaksin veel rõhutada, on see, et tõsi on see, et me elame üleilmastuvas maailmas ja et äh, üleilmastumine mõjutab äh, kõiki riike. aga tõsi on ka see, et siseriiklikud otsused mõjutavad ka omakorda ülemaailmset tasandit. ma tooksin ühe näite, näite, mille tõi härra Kovatš, äh, viidates Araabia kevadele. Araabia kevad sai alguse üksikutest algatustest nendest riikides, kus riigid pöördusid status quo vastu ja valitsused ei olnud äh, need, kes alustasid äh, selle uue protsessiga nendes riikides. mina arvan, et me ei tohiks unustada seda, et siseriiklikud otsused omavad üleilmselt mõju. ja lõpetuseks äh, me peame kokku leppima selles, et poliitika on mõeldud kodanikele. meie töö olulisus ja see, et äh, seisneb selles, et me teeme poliitikaid, millest inimesed aru saavad. üks näide, üks meie eesmärkidest aastatuhande arengu eesmärkide puhul on vaesuse vähendamine kõikides riikides, aga on ka teisi eesmärke, mis on, puudutavad finantssektorit. mõnikord on jäänud mulle mulje, et need kaks faktorit äh, töötavad teineteisele vastu, miks see nii on? selleks, et vaesust vähendada, on vaja tuua sisse sotsiaaltoetused äh, ja see tõstab muidugi kulusid liikmesriikides, aga samas tuleb äh, säilitada ka eelarve eesmärgid ja kulusid tuleb hoopis eesmärgina kärpida. ja tihti need kulud kärbitakse just nimelt sotsiaalvaldkonnas otsused, mis Euroopa tasandil langetatakse, viivad üsna tihti erinevate eesmärkide vahelise konfliktini. oluline on läbi viia sisearutelud kõikides liikmesriikides selle kohta, kuidas liikmesriigid äh, saaksid üheskoos töötada siseriiklike parlamentidega vali-, parlamendid ei pea muidugi valitsuse rolli üle võtma ega ka vastupidi, kõigil on oma roll. selge on see, et meil on vaja ühisrinnet selles aspektis. härra Johnson küsis väga olulise küsimuse meie käest, et kas äh, peaks olema üldse erinevaid rahvusvahelisi foorumeid või mitte. meil on vaja koostööd. mõnikord me osaleme nendel rahvusvahelistel kohtumistel ja me näeme, et ähm, need rahvusvahelised organisatsioonid ei tee omavahel väga hästi koostööd. meil on parlamentide vaheline liit, aga tegelikult see, mida erinevatel tasanditel räägitakse, seda ei kuula äh, teised ähm, multilateraalsed organisatsioonid. ja sellepärast on oluline selleks, et meie olulisus säiliks, äh, see, et äh, tehakse koostööd rohkem liikmesriikide tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil ja seda iga aspekti arvestades. suur aitäh, härra juhataja, tahaksin õnnitleda Euroopa Parlamenti selle konverentsi korraldamise puhul meil on siin palju ühiseid kogemusi viimaste aastate jooksul, omalt poolt tahaksin öelda järgmist pärast seda, kui ma olen ära kuulanud kõikide kolleegide huvitavad sõnavõtud, siis minu arvates on siin neli põhilist küsimust, mis moodustavad kogu selle probleemi tuuma. Nende küsimuste kallal peame ka edaspidi tööd tegema. esiteks, me peame endiselt otsima äh, lahendusi sellele tohutule hulgale organisatsioonidele, mis on kõik parlamentaarsed organisatsioonid, mis lõppkokkuvõttes tegelikult raskendavad nende assambleede tööd. tegelikult peaks ju kodanikud aga hindama nende parlamentaarsete assambleede tööd. teiseks tuleb leida lahendus koordinatsiooni puudumisele, mis on parlamentaarsete assambleede ning riikide parlament, parlamentide töö vahel, siin ei ole mingisuguseid selgeid kokkupuutepunkte kolmandaks tuleb leida endiselt lahendus umbusaldusele, mis valitseb riikide parlamentide suhtes ning mitmepoolsete parlamentaarsete organisatsioonide suhtes. see kindlasti võimaldaks leida lahenduse ka suuremasele, suuremale probleemile ning neljandaks tuleks kuidagi eh, teha nii-öelda pedagoogilist tööd avalikkusega selleks, et oleks inimestele selge, mis on nii-öelda parlamentaarne diplomaatia, mis siis lõppkokkuvõttes parandaks riikidevahelist koostööd ning are-, edendaks demokraatiat ja heaolu üle terve maailma, nii et need on siis neli põhilist kokkuvõtvat seisukohta. arutelu oli tõepoolest väga huvitav, oli huvitav kuulda siin kolleege ja loomulikult ka härra Johnsoni äh, sõnavõtt oli väljapaistev nagu alati mitte miski tegelikult ei ole iseenesestmõistetav siin arutelus, sellepärast et kui me ütleksime, et see on iseenesestmõistetav, siis me ju justkui ütleks, et inimesel, kes seda ütleb, on automaatselt õigus. ma ei taha siin aga poleemikat tekitada. Hispaania sõjaväeline politsei Guardia Civil on juba aastaid patrullinud merel ja nüüd lõpetus veel, Ceuta ja Melilla ei ole vaid Hispaania pädevuses, tegemist on ju Euroopa Liidu lõunapiiriga, nii et seega puutub see ka Euroopa Liitu, nii et seega öö, eh, oleks kasu selleks, kui inimesed, kes sel teemal sõna võtavad, selle peale enne ka mõtleksid, aitäh. Well, you don't, you, you, you don't härra Johnson, palun. ega te ei arva, et ma nüüd kõigele sellele vastaksin, ma ei suuda seda. aga paljud teist äh, on äh, hommikupoole teisel poolel viidanud äh, siseriiklike parlamentide vastutusele ja sellest me peaksimegi pihta hakkama. mina olen täiesti veendunud et äh, siseriiklikud parlamendid võivad äh, mängida väga äh, suurel määral järelevalveja rolli, see roll peaks olema palju suurem rahvusvahelistes organisatsioonides ja rahvusvahelistel läbirääkimistel. nagu ma ütlesin, eile ma olin Bukarestis ja kohtusin seal nii parlamendi spiikri kui ka välisasjade komisjoni esimehega ja me rääkisime sellest, kuidas Rumeenias äh, siseriiklik parlament üritab mõjutada rahvusvahelisi suhteid. seitsme aasta jooksul peeti läbirääkimisi parlamendi ja valitsuse vahel selles küsimuses ja nüüd on äh, mõnda aega olnud paigas määrus, mille kaks võimu haru on kok-, milles on kokku leppinud äh, ja see tähendab seda, et äh, valitsusel on kohustus mitmetes valdkondades läbi rääkida parlamendiga küsimused, enne kui nad äh, samme astuvad rahvusvahelisel tasandil. ja see nõuab seda, et parlament peab andma oma mandaati läbirääkimisteks valitsusele. minu meelest see on väga hea näide sellest, kuidas parlamendid saavad tagada seda, et nendel on äh, enne läbirääkimiste toimumist oma roll mängida ja enne läbirääkimiste lõppu tõeline sõnaõigus. see saab äh, selgelt äh, valitsuste läbirääkimispositsioone mõjutada ja ma arvan, et paljud valitsused, vabandust, paljud parlamendid, kui te seda mudelit ei ole juba kadu, kasutanud, võiksite seda teha ja teine asi, millele ma tahtsin viidata, millest ma oma sissejuhatuses äh, otse ei rääkinud, kuid selle võis sealt välja lugeda, et äh, meil on praegu võib-olla natukene liiga palju juba parlamentidevahelisi algatusi ja me näeme siin äh, üsna suurt kattuvust väga raske on, kui millelegi on, kui millegagi on algust teha, seda peatada. on üritatud mõningaid neid parlamentaarseid organisatsioone Äh, sulgeda. Äh, näiteks Euroopas, Lääne-Euroopa Liit, äh, selle parlamentaarne assamblee ja selle tegevuse lõpetamine, te nägite, kui raske see on sellest on õppida kahte asja, me peame enne uue loomist paar korda ikka järele mõtlema ja küsima, et kas see on vajalik ja teiseks äh, nii nagu kolleeg äh, Hispaaniast ütles, me peaksime tegema rohkem äh, selle nimel, et koordineeritus organisatsioonide vahel oleks äh, parem. meie oma organisatsiooni tasandil oleme selle viimasega hakanud tegelema ja kaks aastat tagasi hakkasime me andma võimaluse nende organisatsioonide esindajatel tulla kokku meie peakorteris äh, rääkida ühel või teisel teemal, infot jagada, nii et nad vähemalt teaksid, mida üks teeb ja mida teine teeb. üldiselt organisatsioonid seda teavad, mis nad ise teevad. aga see, mida teevad teised, seda nad tihti ei tea ja niimoodi me üritame siis vältida organisatsioonide vahelist kattuvust ja siis ma tuleksin tagasi veel ühe teema juurde. paljud teist viitasid finantskriisile ja sellele, et äh, on palju äh, jõude maailmas, kes on palju tugevamad kui, kui valitsused ähm, ja riigid, näiteks pangandussektor või hargmaised ettevõtted, ka meie oleme selle tunnistajaks olnud parlamentide tasandil. näiteks kui ähm, meie organisatsioon läheb ÜRO-sse, üritab läbirääkimisi pidada ja üritab tagada ÜRO laua taga rolli ka parlamentidele, on see protsess väga lihtne suhteliselt rääkides. kui äh, võrdleme seda, et kui suur võimalik on see, kui, kui võimalik on see WTO-s või Bretton Woodsi organisatsioonides, läks see aastaid, enne kui me saime jala ukse vahele WTO-s jalga ukse vahel meil Maailmapangas veel ei ole ja, ja Valuutafondis ka mitte. ja kuigi äh, WTO on loonud oma parlamentaarse võrgustiku vabandust, Maailmapank on see Maailmapanga parlamentaarne võrgustik. see ei ole sõltumatu parlamentaarne algatus panga äh, vastutuskohustuslaseks muutmiseks. veel üks lugu teile siin. Äh, viimased aastad viimastel aastatel viisime me IPU-s läbi uuringu selle kohta, et milline on parlamentide roll äh, Maailmapanga ja IMF-i laenude ja krediidiliinide osas, kas on mingisugune protsess paigas, mille alusel on tagatud parlamentaarne järelevalve ja kas on, on nõue, et parlament peab need äh, laenud heaks kiitma? ja uuring, mille me üheskoos Maailmapanga ja IMF-i personaliga läbi viisime, leidis, et üldiselt parlament ei ole kaasatud. ja soovitati selles uuringus et see roll peaks välja kujunema teatud riikide kogemuse kohaselt, et parlamendid olema kaasatud. ja siis IMF lahkus sellest uuringust ja nende nimi on sealt maha võetud. ja nad maailma ja Maailmapank äh, ka ajas sõrad vastu oma logo öö, äh, trükkimisele sellele dokumendile, nii et raske on parlamentaarset kaasatust tagada. ma tahaksin sellele lisada seda, et te võite rohkem ise ära teha nende institutsioonide võtmes minu jaoks oli üllatus aastaid tagasi see, kui üks parlament, Prantsusmaa parlament, ei olnud enne kahe, ei olnud kahe tuhandendaks aastaks mitte ühtegi arutelu pidanud maha äh, parlamendis parlam- äh,, Prantsusmaa rolli kohta Maailmapangas. parlament ei olnud mitte kunagi sellele pööranud tähelepanu, Maailmapanga poliitikatele, kahe tuhandendal aastal see asi muutus ja see on minule väga selgeks sõnumiks selle kohta, et tegelikult on võimalik ära teha veel palju rohkem ja palju süstemaatilisemalt, kui paljud teist kahjuks teevad. ja ma soovitaksin, et äh, tehke rohkem. ja kuivõrd mina esindan siin parlamentidevahelist liitu, ütleksin ma veel kord, Need aastad on olnud äh, mulle suureks rõõmuks, kus me oleme koostööd teinud Euroopa Parlamendiga. potentsiaal on tohutu, mida me ei ole veel hakanud ära kasutama selleks, et teha omavahel tõsisemat koostööd. meie organisatsioonil on Euroopa Parlamenti vaja ja öö, äh, mul on piisavalt julgust, et öelda, et Euroopa Parlamendil öö, on ka äh, midagi võita lähemast koostööst äh, parlamentidevahelise liiduga kaubanduse osas, me oleme koostööd teinud, aga sellega ei peaks ju asi piirnema, me võiksime veel midagi ette võtta, suur tänu. daamid ja härrad, ma ei tea, kuidas teil on, mida ütleb teile teie sisetunne aga mulle tundub, et me pidasime maha kõikide osavõtjate jaoks väga inspireeriva ja informatiivse arutelu. kõik sõnavõtjad alates esimesest sõnavõtjast kuni viimaseni oli tegemist analüüsiga see oli ühelt poolt äh, tegemist äh, analüüsiga, mis samaaegselt äh, inspireeris teisi kohalolijaid ja sündisid uued ideed ja mõtted. ja mul on niisugune tunne, et mõned panid need mõtted lausa kirja. see oli väga hea üld diskussioon, mida me jätkame pärastlõunal, nendel raskuspunktidel, mis on päevakorras kirjas. aga ma tahaksin tegelikult õhtupooliku osas juba nii mõndagi praegu öelda. nii mõnigi küsimus, mida me siin arutasime on tegelikult ainuüksi rahvusriikide õiguslikus pädevuses. igaüks peab oma koduukse eest puhtaks pühkima. kui me siin kurdame, nagu näiteks kolleeg Lätist, kuidas neil ei ole teist või kolmandat sõnaõigust, siis mina kui Euroopa Liit ei soovi loomulikult Läti siseolukorda sekkuda, aga andke andeks Eh, eh, Läti on esitanud eh, Läti on otsustanud, Läti on teinud oma otsused, esitades juba taotluse Euroopa Liidu liit, liiduga liitumiseks ja järgnevad sündmused on olnud sellest otsusest tulenevad. see oli Läti rahva otsus. teiseks, jah, väga paljudel puhkudel me kurdame, et nõukogu püüab meile nõnda öelda pähe istuda, aga andke andeks Eh, parla-, eh, parlamentidel ei ole küll alati väga palju võimalust sellesse sekkuda, kuid Euroopa eh, riikide parlamentidel on kodusel tasandil võimalus siiski oma valitsuste tööd mõjutada. seetõttu ei saa parlamendid teha nägu, nagu nad ei saa või ei taha võtta endale öö, vastutavat kontrolli oma valitsuste tegevuse üle. Euroopa Parlament on kaasseadusandja, kuid Euroopa Parlament ei ole, ei ole rahvusriikide seadusandjate kontroll veel üks moment, mida ma tahaksin puudutada. me rääkisime siin maksudest ja maksustamismehhanismidest. aga andke andeks, maksuõigus kuulub rahvusriigi pädevusse. meil on Euroopas äh, suuri raskusi selleks, et kujundada välja Euroopa Liidu maksu äh, rahastamist puudutav seadusandlus, kui me peame seisma silmitsi sellega, et osades liikmesriikides asuvad maksuparadiisid. minu juhtlause ja minu juhtmõte on alati olnud see, et valitsused on vastutavad parlamentide eest, ees, aga mitte parlamendid valitsuste ees ja seetõttu, aga ma tahaksin lisada, vaata, et Portugali esindaja sõnastas siin, et, et nagu poleks Euroopa Parlament suutnud vältida kriisi ületamisel ühtegi kari. andke andeks, aga meie ei saanudki ühte viga teha, me ei olnud selle kaas osalised selle kriisi puhkemises kriisi ületamise protsessis oli meil kasutada väga vähe üleeuroopalisi mehhanisme ja seetõttu andke andeks vaadakem kõik peeglisse me ei loonud ühiselt neid mehhanisme meil alates euro kasutusele võtust ühisraha kasutusele võtust oli meil kõik olemas selleks, mis kuulub ühise, ühisraha juurde aga me ei ühtlustanud oma seadusandlusi. me ei täitnud öö, poliitilise liidu öö, Äh, suhtes kehtivaid praktilisi nõudeid. me rääkisime küll sellest, kuidas hakkab Maastrichti leping toimuma, millised tingimused peavad olema täidetud. aga täna me vaatame silmi olukorrale, kus kakskümmend aastat pärast Euroopa euro sisseviimist ei ole Euroopa tõhu-, ei ole euro tõhus ega toimiv, aga me kurdame seejuures ka rahaturgude ülemvõime üle, aga kriisi tingimustes me, par, Euroopa Parlamendi poolt tehtud ettepanekud kukkusid kahe tuhande kümnendal aastal läbi, siis oli kriis juba õitsele puhkenud. kahe tuhande neljandast aastast me nõudsime, et Euroopa Komisjon kontrolliks liikmesriikide Eh, finantsstatistikat, aga alles kahe tuhande kümnendal aastal olime valmis avaldama ühist poliitilist tahet selleks, et neid eh, rahvusriikide majandusstatistikaid üle kontrollida praegusel ajal me arutame äh, pangandusliidu üle pangandusliit iseenesest on loogiline järeldus mis tuleneb euro kahekümne aastasest ajaloost nüüd me arutame selle üle kas meil on pangandusliitu vaja või ei ja ma leian, et meil puudub poliitiline tahe pangandusliidu moodustamiseks ja seetõttu ma tahaksin teid üles kutsuda, et kui me selle ühise poliitilise tahte oleme välja kristalliseerinud, siis me suudaksime üle minna ka tegudele tegudele siis, kui see on vajalik, aga mitte kaksteist aastat pärast seda, kui neid tegusid oleks vaja olnud ja juhul, kui me seda teeksime, siis kuuluks meile, meie poliitilisele tegevusele Euroopa rahvaste usaldus. siis öeldi siin diskussiooni käigus seda, et me soovime, et üleilmastumise käigus ei toimuks parlamentaarsesse ellu sekkumist, sest see tähendaks meie suveräänsusest ilmajäämist. kuidas see peaks teie meelest toimuma? kas me tõepoolest oleme suveräänsed, mõelgem rahvusvahelistele finantsturgudele kas me tõesti peame hoiduma oma äh, rahvuslikesse korteritesse ja siis äh, kurtma selle üle, et rahvusvaheliste finantsturgude vahendid mõjutavad meie poliitilisi otsustusi? minu arvates oleks õigem jagada suveräänsust üleilmsel ja euroopalikul tasandil selle asemel, et sulguda rahvuskorteritesse. ja kui me räägime äh, rahvustasandist, Euroopa Liidu tasandist ja äh, üleilmsest tasandist, peame me mitte üksteise vastu, vaid üksteisega ühiselt otsustusi langetama sest meil on vaja langetada terve rida otsuseid, mida ei saa keegi, ükski riik lahendada la,, langetada üksi oma kodus ja oodata selle toimimist, vaid meil on vaja langetada ühisotsuseid, mis aitaksid meil ühiselt edasi minna. meil on tarvis minna rahvusliku vastutuse tunnetamisest euroopaliku vastutuse tunnetamisele kui me räägime euro üleeuroopalisest vastutusest, siis väga sageli eh, püüame me oma kodus elanikele selgitada, meie Euroopa rahvastele selgitada, nagu äh, nagu otsust tähendaks selline otsustamine rahvuslike huvide minetamist ja nagu langetataks otsuseid üle eh, Euroopa rahvaste peade ja mitte Euroopa rahvaste huvides ma võtan endaga kaasa tänasest arutelust kaks mõtet. esimene, miks miks ei saa me rahvusvahelistel kohtumistel, kus meie valitsused esindavad meie riike, leppida kokku päevakordades, mis enne seda on heaks kiidetud rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi poolt, selleks et me ja me saaksime oma tegevust koordineerida videokonverentside kaudu. miks ei saa me nõuda, et iga öö, oma riigi ametlik esindaja, näiteks valitsusliikmena Äh, kaasaks oma delegatsiooni ka vastava parlamendi alatise komisjoni esimehe või selle liikme. kes takistab meil seda tegemast, kes takistab meil äh, nõudmast, et kui äh, valitsuse välisminister sõidab delegatsiooniga välismaale, et siis selles delegatsioonis oleksid ka äh, parlamendi väliskomisjoni esimees või selle liige. kes takistab meil, ministril või valitsusjuhil äh, nõuda, et ta arutaks äh, meiega enne ja pärast rahvusvahelise konverentsi toimumist sellele sõitmise eeldusi ja sealt tulles selle tagajärgi seal, kus me ühiselt üleilmselt üles astume, suudame saavutada ka tulemusi, see tagab meie eh, võrgustike tekkimise, mis välistab vajaduse tingimata kulutada reisiraha. ainuüksi G kahekümne kohtumise puhul peaksime me kaasa rääkima päevakorra vastuvõtmises. see päevakorda peaks olema aruteluks eh, parlamentides juba nädalaid varem, parlamendid peaksid saama vastu võtta oma resolutsioonid ja selle eh, eh, par-, vastava parlamendi spiiker peaks saama osaleda G kakskümmend lõppresolutsiooni väljatöötamises Äh, niisugune tegevus äh, tagab meile avalikkuse ja avalikustamine tagab inimestele teadvustumise, et me oleme olemas ja me tegutseme. troika on valitsustevaheline instrument, see oli vajalik instrument, sest ühtegi teist instrumenti polnud meil käepärast. see oli äh, oli ainus asi, mida me saime kasutada, oli meie liikmelisus Rahvusvahelises Valuutafondis kui me poleks rahvusvahelist valuutafondi kaasanud, olek-, oleks meil olnud käsutada olnud palju vähem raha. me olime sunnitud rahvusvahelise valuutafondi europiseerima, sest me polnud ise loonud ühtegi instrumenti, et sellises olukorras tegutseda. jah, kõik instrumendid peavad olema parlamentaarsel tasandil legitimiseeritud ja nad peavad olema tegutsemisvõimelised. me ei saa heita Euroopa Parlamendile ette seda, et, eh, et eh, Euroopa ühisrahal on olnud nii palju probleeme. me peame rakendama meetmeid eh, need meetmed, mis me oleme rakendanud, on olnud küll õiged, aga nad ei ole olnud piisavalt läbipaistvad meil ei anna mitte midagi see, kui me kõige kohta räägime, et kõik on olnud vale ja halb. me peame oma kriisidest õppima, õppima tulevikus tegutsemise nimel. paljud järeldused, mida me tegime eh, kriisi tulemusel eh, ei ole teostatavad, kui me ei eh, uuenda Euroopa Liidu aluslepinguid. aga kas rahvusriigid on aluslepingute muutmisega nõus, kas selles suhtes kehtiks ükshäälsus? kas Euroopa kodanikud on valmis ütlema, et jah, need on meie ühised eesmärgid, need on meie, see on meie ühine soov Euroopa Parlamendi tugevdamise, demokraatliku seadustamise, läbipaistvuse ja Euroopa Parlamendi volituste suurendamise nimel. või või me eh, püüame kõrgel hoida rahvusliku suveräänsuse lippu. kui me püsti ei tõuse ega pöörda ennast näoga Euroopa kodanike poole, siis me ei suuda saavutada demokraatlikke arenguid, mida me vajame. ja seetõttu on tänane konverents väga vajalik kui me ei suuda olla parlamentidena teovõimelised, kui me ei suuda saavutada öö, oma tegevuses tulemusi, siis ei hakka meie valitsused kunagi tegutsema piisava läbipaistvusega kui me sellist läbipaistvust ei taga, siis see nõrgestab nii rahvusparlamentide kui ka Euroopa Parlamendi positsioone. ma teen ettepaneku, et me ei lakkaks selles, sellel konverentsil oma mõtteid avaldamist ja oma tegevust, sellepärast et see tagab meie parlamentaarse demokraatia me peame rääkima tõepoolest nendest probleemidest, mis on olulised. me peame arutama äh, sellest, kas meie mudel saab olla IPU või äh, me peaksime arendama IPU-st mingi järgmise tasandi assamblee, näiteks ÜRO parlamentidevahelise assamblee, need on need küsimused, mille üle me peame arutama. ma tõesti tahan teid kõiki tänada, sest see oli väga viljakas ja inspireeriv arutelu ja tõepoolest me kuulsime terve rida ettepanekuid, millest on meil kasu ka tulevikus. soovin teile head isu yes.. We are going for, we are going for lunch together Ah, me läheme lõunale kõik koos, tulge meie järgi, see on nullkorrusel.